Buenas tardes, kollegas, vamos a... tere pärastlõunat kõigile. alustagem oma kohtumisega. meil on arvamuste vahetus olukorra üle Valgevenes kavas ja kõigepealt ma tervitan meie külalisi täna siin, kellega me räägime olukorda äh, Valgevenes. meiega on siin ÜRO eriraportöör Miklos Harastis, kes äh, vastutab inimõiguste eest Valgevenes ja samuti on meil Vjasna, Valgevene Inimõiguste Keskuse esindaja Valentin Stefanovitš. ja samuti välisteenistusest eh, Ida-Euroopa, Kesk-Aasia ja Venemaa küsimustega tegelev esindaja. jah, me räägime Eh, nendes teemadel koos Valgevenega suhtlemiseks loodud delegatsiooniga meie majas. ja kõigepealt eh, eh, tervitussõnad ja tahan öelda, et sellele vaatamata, et Valgevene ei ole regulaarselt meie väliskomisjoni kohtumiste päevakorras, ometi on tegemist riigiga, kellel me oleme hoidnud kogu aeg silma peal, seda nii fraktsioonides kui ka erinevates formatsioonides parlamendis, aga ka kahepoolsete suhete kaudu. ja eh, tahame teada eh,, mis toimub ja räägime ka eelseisvatest valimistest üheteistkümnendal oktoobril. ja kõigepealt ma annangi sõna Valgevenega suhtlemiseks loodud delegatsiooni esimehele, palun Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zainteresowanie sprawami Białorusi, jak i suur tänu, et e, olete päevakorda võtnud täna Valgevene, ma tahaksin rääkida mõnedest faktidest e, ja need kajastuvad ka meie raportis, mis käsitleb e, Valgevene ja Euroopa Liidu suhteid Äh, esimest korda kaheteist aasta jooksul on meil äh, nüüd meie raport avalikustatud ka Minskis äh, ja see on väga tähtis. tähtis on ka, et suhtlemine paraneks parlamendi ja Valgevene vahel. meie delegatsiooni mõned liikmed on siin täna ka saalis kohal tänan teid selle eest, Tiina ja teised on eh, tulnud neid küsimusi arutama ja väga tähtis on, et suhtlemine veelgi paraneks meie vahel ja ka, et paraneks opositsiooni olukord Valgevenes. jah, väga tähtis otsus on langetatud, nimelt Valgevenes on vabastatud mm, mitmed poliitilised vangid ja see vabastamine on toimunud tänu mitmetele teguritele. kõigepealt eh, majanduslikud põhjused on selleks, aga teiselt, teisalt eh, on tulemas ka presidendivalimised Valgevenes. ja meil on kohal Valgevene opositsiooni esindaja, keda ma südamest tervitan ja tahan öelda, et Vjasna Inimõiguste Keskuse tegevus kindlasti on kaasa toonud ka selle, et meievaheline suhtlemine on paranenud. ja veel tahaksin rõhutada, et Valgevene ise on soovinud äh, suhete parandamist Euroopa Parlamendiga, seda ennekõike majanduslikel põhjustel aga suhete parandamiseks tuleb täita teatud tingimused. kõigepealt inimõigustest tuleb kinni pidada Valgevenes ja demokratiseerimisprotsess eh, peab olema mitte ainult lühiajaline, vaid pikaajaline protsess. delegatsiooni juhina mina ei saa küll garanteerida, et see protsess eh, jääb kestma. Need otsused, mis praeguseks on langetatud, Äh, tõesti on tehtud, aga äh, olukord võib ka jälle äh, muutuda, aga kõige tähtsam on, et me ei läheks välja oma suhetes Valgevenega kompromissidele põhiväärtuste küsimustes. ma tahan veel kord südamest tänada delegatsiooni liikmeid ja kõiki neid, kes on delegatsiooni ka väljaspoolt aidanud ja ma tahaksin rõhutada seda, et delegatsiooni eh, eh, eh, on õnnestunud tegutseda nii, et me ei ole mingeid vigu teinud, oleme teinud oma igapäevast tööd ja nüüd ma tõesti loodan, et meie vaheline suhtlemine aina paraneb. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar le voy a dar la palabra. suur tänu. nüüd kõigepealt ma annan sõna härra Stefanovitšile, kes on Inimõiguste Keskuse Vjasna asepresident. Э, э, э, tere õhtust ja aitäh, et andsite mulle võimaluse teie ees täna siin esineda ja rääkida teile sellest olukorrast, mis meil on praeguseks Valgevenes inimõiguste vallas. nagu juba eelkõneleja ütles, meil on tulemas Eh, presidendivalimised üheteistkümnendal oktoobril ja tahan öelda, et üldine olukord meenutab väga seda, mis me nägime kahe tuhande kümnendal aastal, eh, kui siis toimusid meil presidendivalimised. ja võib-olla kolm erinevust on võrreldes tollase olukorraga, kõigepealt käesoleva aasta valimised toimuvad uue geopoliitilise olukorra taustal, see kujunes Valgevene ümber seoses Ukraina kriisiga. teiseks valimised Valgevenel kahe tuhande viieteistkümnendal aastal eh, toimuvad olukorras, kus majanduslik olukord üha halveneb. halvenemine algas eh, veel enne valimisi tublisti ja kolmas asjaolu, erinevus seisneb selles, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta valimised eh, algasid väga negatiivsetes tingimustes Eh, mis puudutab demokraatlike vaba, vaba, valimiste läbiviimist. ja seda ma pean siin silmas, et valimiskampaania algas repressioonide oludes sõltumatute ajakirjanike vastu, kes teevad koostööd välismaiste infokanalitega, massiteabevahenditega. taustaks on see, et poliitvangid on endiselt vanglamüüride vahel ja seadusandlus on tulvil igasuguseid poliitiliste ja kodanikuvabaduste piiranguid ja kriminaliseeritakse rahvusvahelist abi, ei registreerita vabaühendusi, Valgevenes jätkuvalt on kasutusel surmanuhtlus ja nii edasi. kahekümne teisel augustil anti armu kuuele poliitvangile Eh, keda ka meie organisatsioon on käsitlenud poliitvangidena ja loomulikult me tervitasime seda Valgevene võimude sammu. tuleb veel märkida, et nad vabastati ilma kohtuliku karistuse mahavõtmiseta, mis tähendab seda, et nende poliitilised ja kodanikuvabadused on endiselt piiratud ja neile kohaldatakse profülaktilisi meetmeid, kontrollimeetmeid, mis teatud tingimustel Eh, võivad karmistuda ja eh, nad võidakse tei-, uuesti süüdi mõista. ja augustikuus eh, võimud hakkasid pehmemat lähenemisviisi kohaldama teatud küsimustes, augustis näiteks ei jälitatud enam sõltumatud ajakirjanikke, kes teevad koostööd välismaiste massiteabeorganitega ja mõned demonstratsioonid on isegi toimunud ilma, et oleks osalisi kinni peetud või et miilits oleks sekkunud. aga mingisuguseid süsteemseid muutusi seadusandluse tasandil näha ei ole. nüüd, mis puudutab valimisi, siis loomulikult siin meil mingeid illusioone ei ole valimiste tulemuste osas ja ei ole ka protseduuride, menetluste osas mingeid illusioone. me juba näeme, et OSCE soovitusi arvestatud ei ole ja seadusandlikke muudatusi ei ole tehtud, mis garanteerinuks e, tõesti selle, et toimuksid läbipaistvalt ka häälte kokkulugemised. nii et meie jaoks on lahtine küsimus, et mis hakkab olema pärast valimisi Eh, jah, me teame ette juba, milline on tulemus, aga me ei tea, eh, millist poliitikat hakkavad meie võimud edasi ajama, nii et väga tähtis on eh, taotleda süsteemseid muutusi seadusandluse tasandil ja ka seaduste jõustamisel. jah, poliitvangide vabastamist me nägime ka aastal kaks tuhat kaheksa näiteks, ka tollal võimud vabastasid poliitvange, aga kahe, üheksateistkümnendal detsembril kaks tuhat kümme me nägime, kuidas äh, palju jäigemaks muutusid repressioonid poliitiliste opositsionääride vastu. nii et ma arvan, et süsteemsed muutused oleksid garantiiks, et võimud ei hakka kordama äh, repressioone ja et võimude poliitika Eh, hakkab olema pigem süsteemne ega ole reageeringuks ühele või teisele sündmusele riigis. nii et mulle näib seetõttu, et eh, dialoogi pidamine Euroopa Liidu ja Valgevene vahel võib tuua edukaid muudatusi meie riigile, aitäh! Eh, kui on küsimusi, siis ma hea meelega vastan. Muchas gracias, señor Stefanovic. Voy a darle ahora la palabra al señor. suur tänu, härra Stefanovic. ja nüüd annan sõna härra Haratšile, kes on ÜRO eriraportöör inimõiguste küsimustes Valgevenes. palun. Thank you very much. suur tänu, suur tänu selle võimaluse eest jagada siin teiega mõningaid äh, märkuseid äh, Valgevene inimõiguste olukorra kohta enne presidendivalimisi, mis on väga olulised, presidendivalimised tulemus on teada ja äh, kuna seaduseid ei ole muudetud, struktuurilised äh, seadused on muudetud, muutmata, inimõiguste olukord on muutumatu äh, ja valimisõigus äh, on muutmata, seetõttu valimised ei saa põhimõtteliselt olla vabad ja õiglased, nagu kõik teised valimisedki pole seda olnud pärast Lukašenka ametisse asumist. see riik on endiselt ainus riik Euroopas, mille parlamendil kakskümmend aastat pole olnud ühtegi opositsiooni. viimastel parlamendivalimistel kahekümne, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal jällegi oli tulemuseks parlament, kus opositsiooni pole. ja valimisseadust muudeti rangemaks. küsimus teile ja proua Mogherinile ning tema saatkonnale on seotud asjaoluga, et viis inimest, kes oleks pidanud ammu juba vabadusse laskma, aastaid tagasi, kas nende inimeste vabastamine on piisav selleks, et hakata poliitilist abikätt ulatama Äh, president Lukašenkale enne valimisi, kui asjadest nüüd õigete nimedega rääkida. see parlament esitas suurepärase raporti, härra Strojevski ja kõik teised, kes seda raportit koostasid Euroopa Parlamendis, tahaksin tänada teid, tegemist on heast hästi tasakaalustatud, kaine, mõistuse põhimõtetest lähtuva dokumendiga, mis rõhutab seda, et olukord Valgevenes on muutumatu ning on vaja olukorra jälgimist äh, ning ei tohi teha järeleandmisi riigile, kus on tulemas äh, farsi sarnased valimised. tahaksin toonitada, et teil on mitmeid tööriistu, mida te saate kasutada. Äh, näiteks seesama, mida mainisin äh, Valentin. poliitvangid vabastati aga ilma, et nad saaksid poliitilises elus osaleda. olukord on jäänud muutumatuks, Valgevene on üsna muutumatu, äh, nokk kinni, saba lahti ja vastupidi, olukord meediaõiguse, sotsiaalõiguste, valimisõiguste küsimuses ja nii edasi, ükskõik milliseid samme tahad astuda avalikus elus, on vaja ametivõimude luba ja äh, kõik, mis toimub ilma ametliku loata, on kuritegevus. Te võite kasutada sanktsioone, võite pakkuda präänikud. komisjoni süsteem peaks aitama äh, kodanikuühiskonnal muutuda konkurentsivõimeliseks vabamaks. võtame viimase aasta, eelmise aasta detsembri, äh, kui see meediaseaduse karmistamise, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt valitsuse kontroll äh, hõlmab kõiki interneti äh, väljundeid, olgu tegemist kas siis veebisaitidega, veebilehekülgedega, lihtsalt kommentaaridega, valitsusel on kontroll kõige üle. mitmeid karmistamisi on leidnud aset seadusandluse tasandil, samal ajal kui suurepärane kangelaslik äh, kodanikuühiskond ja kodanikuühiskonna esindajad istuvad vangis trellide taga, et neid siis äh, valimiste toetuse eesmärgil äh, enne valimisi just vabastatakse. suurepärane, et need inimesed vabadusse lasti. suurepärane, et need inimesed ei pea kannatama enam äh, nende üha hullemaks minevate tingimuste all kuu aega enne seda, kui nad vabaks lasti sellepärast et vanglates on olukord muutunud hullemaks see on hea uudis, aga samal ajal ei ole toimunud mitte mingisuguseid äh, äh, struktuurilisi äh, muutusi, mitte ühtegi poliitilist käegakatsutavat reformi, mis võimaldaks kodanikuühiskonnal tegutseda ilma, et äh, toimuks pidevalt äh, ajutisi, lühiajalisi kinnipidamisi, mida, mida leiab aset kogu aeg. ja võimuorganitele poliitilise abi, abikäe osutamine äh, sellises geopoliitilises olukorras on diplomaatilisest seisukohast küll mõistetav, aga kui me tahame inimõigusi toetada, siis tuleb nõuda midagi vastu, vähemalt suuremaid järeleandmisi, vähemalt lubadusi selle kohta, et olukord muutub, et sanktsioone äh, kergendatakse. suur tänu teile teie tähelepanu eest, ma tean, et minu kõneaeg on läbi. ja mul on äh, hea meel vastata kõikidele teie küsimustele olukorra kohta Valgevenes ning ähm, võimalike lahendusettepanekute teemal, aitäh! suur tänu, me jätkame aruteluga, annan sõna välisteenistuse esindajale, kes tegeleb selle piirkonna küsimustega Äh, tema ajab samu, viib meid samuti äh, selle valdkonnaga kurssi ning räägib Euroopa poliitikatest, poliitikast, poliitilisest tegevust selles piirkonnas. suur tänu, härra esimees, me tahaksime omalt poolt aidata kaasa sellele arutelule, tehes äh, ülevaate Euroopa Liidu Valgevene suhetest praegusel hetkel, täiskogu rääkis sellest juba täis, sellest üheksandal septembril ning mul on hea meel tut-, teha seda ülevaadet ÜRO eriraportööri Miklos Harasti ning Valgevene Inimõiguste Keskuse Vjasna asepresidendi, presidendi Valentin Stefanovitši juuresolekul, kes on äh, tuntud äh, kui äh, suurepärased inimõiguste kaitsjad, kelle tööd me kõrgelt hindame. kahe tuhande kümnenda aasta septembri valimistest alates ning opositsiooniliidrite vangistamisest saati on sanktsioonid Euroopa Liidu Valgevene suhetes olnud väga tähtsal kohal ja kodaniku ja, ja seetõttu on meie suhted Valgevenega olnud äh, harvemad kui äh, teiste idapartnerlusriikidega, sealhulgas Aserbaidžaan. viimase kahe aasta jooksul on olnud teatavaid paranemisi Euroopa Liidu Valgevene suhetest, on selle kohta ka paar näidet. Äh, ennetav Äh, Valgevene osalus äh, mõningates partnerlussuhestel, nagu näiteks äh, mitmepoolsed viisasüsteemi lihtsustamised ja tagasivõtmise lepingu küsimustes, liikuvusalane partnerlus, vastastikuse mõist-, mõist-, mõistmise memorandum energiajulgeoleku küsimuses, samuti kaasajastamise dialoogi äh, küsimus, kus me oleme alati lootnud kodanikuühiskonna äh, osalusele, selle vaheetapp jõudis äh, kuu aega tagasi lõpujärku. ja nagu Euroopa Parlamendi delegatsiooni esimees härra Straževski ütles, kaheteist aasta jooksul esimest korda Euroopa Parlament külastas ka Minskit. lisaks sellele nagu härra Harasti ütles, piirkondlik olukord on muutunud äh, Ukraina konflikti tulemusena. Valgevene on üsna kon-, konstruktiivne olnud selles äh, protsessis ning ei ole oma idanaabri äh, seisukohta kinnitanud ja ka ÜRO Üldassamblees kajastusse. aga praktikas kaubandus küsimustes on käitumine olnud teistsugune. poliitvangide vabastamine, millest siin räägiti, tuli augustis pärast seda, kui Venemaa ja Valgevene alustas, taas alustasid oma inimõiguste alast dialoogi, mis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal leidis aset ainult ühe korra. kõrge esindaja Mogherini tervitas seda vabastamist kui tähtsat sammu äh, suhete parandamise protsessis Valgevene ja Euroopa Liidu vahel ning palus Euroopa Liidul saata selge vastusõnum äh, selle vabastamisega seoses äh, ning ka presidendivalimistega seoses. mis puudutab valimisi, siis Odir peaks saatma kohale lühiajalisi ja pikaajalisi vaatlejaid ning kolmkümmend viis äh, pikaajalist vaatlejat, nelisada lühiajalist vaatlejat saadetakse koha peale või on juba teele asunud nagu ma võisin kinnitada eile Varssavis, kui me rääkisime inimõiguste äh, rakendamise dimensioonist OSCE-s, äh, areng on positiivne. Äh, vaatajad saavad ilma piiranguteta tegutseda, aga loomulikult me ei tekita endale illusioone ja ka vaatlejad ei loo endale illusioone, et valimisraamistik oleks avatud ning õiglane. inimõiguste projektid Äh, mille osas OCE Odir leppis kokku Valgevenega ja mis algavad kohe pärast valimisi, on üks oluline element, kui me tahame olukorrast luua tervikpilti. selge on see, nagu kaks eelkõnelejat ütlesid, poliitvangide vabastamine kui selline iseenesest ei tähenda, et inimõiguste ja demokraatiaga seotud raskused oleksid äh, üleöö seljatatud, mingisuguseid süstemaatilisi muutusi pole sisse viidud aga kõige olulisem nõue Euroopa Liidult, mis oli poliitvangide vabastamine, on siiski täidetud. Valgevene on endine, endiselt ainus riik Euroopas, kus rakendatakse äh, äh, surmanuhtlust ning äh, poliitvangide staatus pole kaitstud ning samuti opositsiooni esindajatel on takistatud valimistel osalemine, mitmed äh, õigused nagu kogunemisõigus ähm, äh, on piiratud ja nagu äh, härra Harasti ütles, hiljutises raportites on süstemaatiline sõnavabaduse piiramine ja sanktsioonid. selles kontekstis tuleb öelda, et Euroopa Liidu vastus äh, poliitvangide vabastamisel on endiselt nõukogus arutlemisel, on selge, et äh, seda olulist sammu tuleb tunnustada ka käegakatsutava vastusega. ning selle üle langetatakse otsus õige pea. esimest korda pärast kahe tuhande kümnenda aasta lõppu on võimalik ette kujutada su-, konstruktiivsemaid suhteid Valgevene ja Euroopa Liidu vahel. me ei tahaks seda võimalust käest lasta, Euroopa Liit tahab äh, suhteid Vene, Valgevenega parandada ja soovib, äh, et need suhted lähtuksid äh, vastastikusest, vastastikest vastutulekutest, millest on, millele on märk, millest on märke. meil ei ole mingisuguseid illusioone Valgevene liidrite suhtes, Valgevene majanduslik olukord on raske, struktuurilisi reforme pole ellu viidud, Äh, erainvesteeringute äh, puudujääk äh, ja valitsus, majandus on üha haavatavam, eriti raskustesse sattudes, see on vaja mitmekesistamist, erastamist, kaasajastamist ning Valgevene partnerite kaasamist. Valgevene on võtnud samme astunud samme õiges suunas, nagu kõrge esindaja ütles Euroopa Parlamendi täiskogul ning äh, sellest võimaluse aknast tuleb kinni haarata positiivses vaimus, äh, kuivõrd tegemist on ühe Euroopa Liidu vahetu naabriga ning äh, see peaks olema meie täieõiguslik koostööpartner. aitäh! suur tänu, härra Vigan ja nüüd alustame arvamuste vahetusega kõigepealt proua Kanjeti. Äh, tänan, esimees. sarnaselt meile paljudel, ma igati toetan Valgevene poliitvangide vabastamist ja hindan kõrgelt Valgevene jõupingutusi teha lõpp Venemaa sõjale Ukraina vastu. kuid kõige oluline proovikivi seisab alles ees, läbipaistvad, demokraatlikud, õiglased presidendivalimised. alles pärast seda, kui OSCE vaatlejad annavad nimetatud valimistele positiivse hinnangu, võime hakata arutama seda, kuidas viia Euroopa Liidu ja Valgevene vaheline dialoog kõrgemale tasemele ma olen teadlik sellest, et õhustikus on tunda konstruktiivsete muutuste tuuli ja ma loodan, et see, see aimdus äh, mõjutab positiivselt ka meie naabreid Valgevenes. kuid samas ma ei ole nii naiivne, et uskuda, et Lukašenko teeb nüüd sammud, sellepärast et järsku tal on olnud meelemuutus. ilmselt see on üsna külmavereline poliitiline kalkuleeritud samm, sest vala, Valgevene sõltub ikka majanduslikult veel Venemaa subsiidiumitest ja dialoog Euroopaga on Venemaale oluline selle sõltuvuse tasakaalus hoidmiseks ma kuulaksin tähelepanelikumalt neid vabaühendusi, kes on pühendunud äh, kodanikuõiguste kaitsele, neid aktiviste, kes on aastaid vastu seisnud sellele suurele survele riigis, kus kõik on keelatud ja mitte miski ei ole lubatud. ja seetõttu äh, ma olen vastuvõtlik nende kutsetele ja kutsun üles Euroopa institutsioone äh, andma positiivset tagasisidet viimase aja arengutele Valgevenes. ma kuulun nende hulka, kes usuvad, et me peame tugevdama suhteid Venemaa ühiskonnaga läbi hariduse, tehniliste ja muude vahetusprogrammide. sest äh, need partnerid on inimesed, tänu kellele need muutused teoks saavad. Euroopa Liit peab jätkama oma olulise kaasamise poliitikat ja ma loodan, et me suudame tulevikus Euronesti assamblee avada ka Valgevenele pärast eelseisvaid presidendivalimisi. suur tänu, proua Kalniete. järgmine kõneleja, härra Mamikins tervitused Euroopa Parlamenti on. jah, ma tänan, ma tahan tervitada ÜRO eh, esindajat eh, ja eh, pikalt ma ei räägi, vaid tahaksin juhtida tähelepanu kolmele aspektile. jah, me võime kõike toetada, mis härra Stoljevski ütles Eh, ja mis puudutab Valgevenes poliitiliste vangide vabastamist. sellest ei piisa. ja meie Euroopa Liidu parlamendis, Euroopa Liidus tervikuna ei tohiks kaotada käest neid hoobasid, mis meil on. kaksteist aastat on möödunud äh, nii, et on toimunud negatiivsed arengud Valgevenes ja nüüd on väga tähtis, et me kohtume opositsiooni esindajatega, kriitilise meedia esindajatega ja teistega. kui me kritiseerime Valgevenemaad, siis tekib oht samas, et meie hea koostöö kannatab selle tõttu kõikjal, kus toimub äh, koostöö ja kus see hästi sujub, äh, näiteks toiduainete ohutuse teemadel või piirivalve äh, puhul on vaja koostööd jätkata ja heale koostööle tuginedes seda teha. ja kolmas asi, ma tahaksin siin viidata Kuuba näitele aastakümneid oli Kuuba isoleeritud, terved põlvkonnad on üles kasvanud, kes ei usugi enam, et nende maad reputatsioon võiks olla teistsugune. ja see, mida me nüüd nõuame Valgevenelt, jah, me esitame omad nõudmised ja kehtestame sanktsioonid aga me peame mõtlema selle peale, kuidas parandada Valgevene elanikkonna olukorda ennekõike, see on kõige tähtsam. suur tänu, järgmisena härra Peller. suur tänu, esimees. mul on kaks küsimust. on äärmiselt huvitav vestelda inimesega, kes on jälginud pikema aja jooksul olukorda Valgevenes. Mm, hiljuti me oleme näinud presidendi esinemisi seoses Ukraina teemaga. on räägitud sellest, et äh, sõjalist interventsiooni Vene vägede poolt Ukrainas pole toimunud ja kui te kuulate tähelepanelikult, mida selle kohta öeldakse, arvestades seda, kui suur on Valgevene majanduslik sõltuvus Venemaast, siis tekib küsimus, mis tegelikult äh, juhtub Minski ja president Porošenko vahel. kas pole ohtu, et Valgevene kaudu võib Venemaa sõjaliselt sekkuda Ukrainasse ja me teame, et on olemas lepingud, Äh, õhujõudude ja muude jõuliikide kohta. ja minu küsimus on härra Stefanovitšile. minu kodumaa Holland on teadlik, et äh, Valgevenes äh, saavad suure panuse anda kirikud, kodanikuühiskonna organisatsioonid. aga kuidas jääb Valgevenes usuvabadusega? järgmine kolleeg traditsiooniliselt äh, vanuses kakskümmend üks noored ameeriklased saavad õiguse tarbida alkoholi ja neid peetakse täiskasvanuks. pärast kakskümmend üks aastat võimul olemist Lukašenko tegelikult teab, kuidas võita valimisi, äh, kuidas korraldada need valimised niimoodi, et näidata tegelikkust soovindena. ärgem olgem naiivsed, me võime olla maailma parimad äh, valimisküsimuste eksperdid kuid siiski tekib küsimus, kes kellelt õpib, kas Putin Lukašenkalt või Lukašenka Putinilt. ma näen viis põhjust, miks me ei peaks nõndanimetatud valimiste lõksu langema. esiteks, opositsioon on tegelikult poliitilisest konkurentsist täielikult kõrvaldatud. Need ei ole valimised, need on taasvalimised Lukašenko on ainuke, kes esineb meedias ja kelle käes on kontrolliohjad. teiseks, Valgevenes ei ole vaba ajakirjandust. Äh, riiklik meedia, äh, mida juhivad Lukašenka pooldajad, äh, kes toetavad tema kandidatuuri, praegust presidenti Äh, valimisvaatlejad ei saa täiel määral valimisi jälgida, ärgem tehkem endale illusioone. härra Harasti, kes on nimetatud küll ÜRO poolt erireporteeriks, ei ole kunagi Valgevenet külastanud, selline on telega-, tegelikkus. valimissedeleid ei loeta kohalikes valimisjaoskondades, valimiskeskkomisjon, mida juhib Äh, Lukašenko poolt paika pandud mees on see lõppinstants, kes otsustab. ja viimasena. kas te võiksite mulle selgitada, miks, äh, miks valimised Valgevenes peavad toimuma kuue päeva jooksul, äh, viis päeva eelvalimisi, viis päeva ja ööd. mitte keegi ei saa kontrollida, mis toimub valimisjaoskondades ja sel viimasel valit-, valimispäeval, mis on otsustav valimispäev. kolleegid, poliitiliste vangide vabastamine oli teatraalne žest, Lukašenka vajab raha juurdepääsu Euroopa finantsturgudele, seetõttu ta näitas üles natukene paindlikkust ja valmisolekut tulla Euroopale vastu. tegelikult äh, küll hinnates tema halduslikke jõupingutusi äh, Minski kokkuleppe saavutamisel, ei tohiks unustada ka seda, mida ta on tegelikult saavutanud, ellu viinud. inimesed on kadunud. ja selle taga on võimu esindajad. ja me ei saa selle fakti eest silmi sulgeda. teiseks, Valgevene tahab teha koostööd Venemaaga, et äh, laiendada oma sõjalist potentsiaali. hiljuti meie piiride lähedal avati sõjaväebaas ja nüüd on kava seda veelgi laiendada kaugemale. see on nagu Süüria Euroopas. Äh, Putini jaoks võimalus äh, üles ehitada oma sõjajõudu. ja seetõttu mul ei olegi küsimusi panelistidele, ainult üks kummaline küsimus härra Stefanovitšile Öelge meile avameelselt, millised on äh, härra Lukašenko poolt rahvale antud lubadused, mida ta on pro-, lubanud? olukord on raske, majandus on varemetes, see on nii-öelda poolesti sõltuv riik ja ilmselt peaks äh, Kremlis küsima, milline on Valgevene tulevik. millised on siis uue taasvalitava presidendi härra Lukašenko lubadused rahvale. suur tänu, järgmine kõneleja. ma mõistan äh, humanistlikke seisukohti ja pluralismi tähtsust Ukrainas aga ma tahaksin rääkida inimõigustest ja äh, suveräänsusest ning sellest, et äh, inimesi rohi, juhiks äh, oligarhid, äh, demokraatia hääl võivad esin-, võib esindada äh, Šveits, aga mitte Euroopa Liit, mis aasta-aastaid võitleb rahvaste suveräänsuse vastu. igal juhul on tegevus olnud vastupidiselt tahtmist, vastupidiselt soovidele ning toob kaasa äh, riikide üha suurema sulgumise ja kui ma lähtun oma kolleegide loogikast siin, kes ütlevad, et poliitiline tegevus peaks olema eelnev majandusele, siis äh, lähtuge ise sellest loogikast, kui te leiate, et kaubandus äh, peaks aitama kaasa vabanemisele, siis avage kaubanduse uksed kahe tuhande neljateistkümnenda aasta novembris käisin ise kohapeal Minskis ja mulje oli üldiselt positiivne. see ei ole nagu Šveits, seda ei saa öelda, kuid tegemist on riigiga, kes on muutumas, majandus on muutumas, luuakse investeerimisvõimalusi maksusoodustuste näol ja ka poliitika valdkonnas Ukraina võtame siin, äh, näitab üles iseseisvust Venemaaga seoses, nii et sanktsioonide sulgemine ei ole praktiline ega pragmaatiline, vaid töötab meie soovidele vastu. Äh, ja võtkem nüüd, suhtugem asjadesse tõsiselt, kas meie valitsused on ausad suhetes Lukašenkaga loomulikult kõik äh, lähtuvad oma riiklikest huvidest, oma erahuvidest ning äh, ärgem siis olgem silja, silmakirjalikud äh, äh, ning kujutagem ette, et mõned juhid on vähem siirad kui teised. Euroopa Liidul on suhted Kesk-Aasia riikides, riikidest selliste riikidega, kes pole sugugi mitte avatumad kui Valgevene praegu, nii et ma ei saa aru, miks sellised sanktsioonid, miks selline suletus äh, ma loomulikult hindan äh, vabaühendusi, kes inimõigustega tegelevad ning äh, tunnistan, et teatavaid probleeme inimõigustega on, aga kui me tahaksime äh, saavutada neid eesmärke, mis me oleme endale seadnud, riigi avatus ja muutumine, siis suletuse ja sanktsioonide kaudu me seda ei saavuta, aitäh. suur tänu, järgmine kolleeg härra Stedina. ma tänan, härra Stefanovitš, tere tulemast Euroopa Parlamenti. mul on suur heameel, et te olete siin ja teiega oleme ju pikka aega juba koostööd teinud Tšehhimaal. ještě založil eh, bývalý prezident, dnes zesnulý již eh, Václav Havel. A velice často jsme se zabývali především svobodou eh, tisku a svobodou informací v Bělorusku, a to velmi kriticky. Eh, mám smutné... ja tihtipeale eh, me peame tegelema pressi vabaduse küsimustega. meil oli tehniline probleem vahepeal, kas nüüd on mind jälle kuulda? hästi. siis ma saan jätkata, jah? hästi, üritan veel kord alustada algusest peale. minul on kogunenud eh, isiklikud kogemused eh, pärast viimaseid valimisi eh, Valgevenes olin ma seal, tahtsin külastada valimisi olla kohal, aga meid ei lastud maale. ja see, mis äh, praegu toimub, sellest me juba kuulsime väga hästi, äh, see, et vangid vabastati, on lihtsalt poliitiline trikk, äh, mida ikka jälle sellises olukorras Äh, kasutatakse. vaatame ära, millised on valimistulemused ja mis siis edasi juhtuma hakkab ja siis otsustame, kuidas sanktsioonidega talitada ja millised äh, suhted kujundada pärast valimisi, aga mul on härra Stefanovitšile küsimus. kuidas on lood praegu opositsiooniga? Äh, Äh, kuidas opositsiooni ja massimeedia suhted teil seal on, kas midagi on siin muutunud? härra Lits, suur tänu, et te tulite Europarlamenti. meie jaoks on suur au arutada teiega Valgevene küsimusi, mina olen pärit Ida-Saksamaalt ja olen ise läbi teinud ka selle kogemuse, mida tähendab elada diktatuuri võimu all ja mul on äh, mõned täpsed küsimused. meil on sõpruslinnade äh, twinning Valgevenes Mogiljovi linnaga. milline on teie arvamus linnadevaheliste suhete, kodanikuühiskonna vaheliste suhete puhul, kas sellest on abi äh, teie kodumaa arengule? lisaks sellele kas on ka mingisuguseid suhteid äh, Ukrainaga, kas ei ole kartust, et see, mis toimub Ukrainas, võib toimuda ka Valgevenes, kas on mingisuguseid suhteid, sidemeid Ukrainaga? ja viimane küsimus. Äh, kuidas on olukord teiste riikide poolse abiga? milline riik teie arvates on kõige rohkem toetanud teie liikumisi, teie institutsioone ja mida te ootate Europarlamendilt äh, nende sammude osas, mis peaksid aset leidma järgmiste aastate jooksul. ja nüüd härra Tänak. suur tänu esimesest. mina käisin Valgevenes viisteist aastat tagasi pärast seda, kui mind valiti parlamendi ja ma pean väitma, et väga vähe on muutunud seal. ma kuulen ikka neid samu jutte Euroopa Liit on üritanud kasutada igasuguseid strateegiaid, lähenemispoliitikat, mitte liiga prääniku ja pitsa meetodeid, aga ühtegi nendest pole saanud edu. ja see riik jääb endiselt isolatsiooni Euroopas. minu küsimus ei puuduta niivõrd inimõigusi, vaid ma tahaksin panelistide arvamust kuuldada seda, kuidas Euraasia Majandusliit areneb äh, autoritaarse Venemaa ja Kasahstani juhtimisega see on üks nendest äh, käivitetest, äh, mis viis Krimmi ühendamiseni ja Venemaa sissetungini Donbassis, kuna Ukraina liikus rohkem lääne suunas ja loobus Venemaa heldekäelisest pakkumisest liituda Euraasia Liiduga ja seetõttu ma tahaksin küsida, kuidas asjad selles suunas arenevad ja enne seda, kui mina käisin Valgevenes rohkem kui kümme aastat tagasi, siis oli Valgevene vene Äh, liit äh, ametliku projektina äh, Minskis. Nad ei saavutanud rahaliitu, vaid pigem oli see poliitiline liit. ma arvasin, et Lukašenko kuulab korraldusi Putinilt ja Putin arvas, et lihtsalt Valgevene võib, peaks saama üheks föderaalseks provintsiks, oblastiks föderaalnõukogus ja seetõttu ma tahaks küsida, kuidas Euraasia Liit edasi on arenenud. see tundub, et see on sihuke paika pandud projekt autoritaarse režiimi puhul võimaliku alternatiivina sellistele riikidele nagu Ukraina või kahjuks ka Armeenia, kelle äh, kes liiguvad rohkem idapartnerluse suunas, on sõlminud äh, assotsieerimislepingut või süvendatud mm, vabakaubanduslepingut, mida see tähendab demokraatia inimõiguste jaoks, sest need liidud on ju sügavalt autoritaarsed, ebademokraatlikud. härra Nielsen. suur tänu, ma räägin täna rootsi keeles. mina olen Rootsist ja mina kuulun Valgevene delegatsiooni koosseisu koos Olav Palme keskusega Stockholmis äh, olen kohtunud Valgevene opositsionääridega, erinevate äh, poliitiliste erakondade esindajatega, kes olid hästi frustreerunud ja kes selgelt ütlesid, et mm, nad ei ole rahul sellega, et Euroopa Liit on niivõrd ettevaatlik ja ei mõista hukka inimõiguste rikkumisi. meil oli väga hea resolutsioon, mis esitati täiskogule Äh, ka teised ütlesid, et see oli hea resolutsioon. ja minu arvates on meil nüüd tekkinud aken dialoogi taaskäivitamiseks, kuid meil peab olema ka mingisugune ettekujutus sellest, mis toimub pärast valimisi. meil on vaja mingisugust tegevuskava, vastasel juhul ei saa loota olukorra muutustele või parandustele ja kui olukord ei muutu, mida siis teha? võib-olla hakata suur-, suurendama survet Valgevenele ja kui see juhtub, mis siis? järgmine kolleeg. ma tänan. jah, eh, väga mõistlik on taotleda muudatusi Valgevenes, aga ainult ühel tingimusel, nimelt öö, eh, see peab ikkagi lähtuma Valgevenest, seal peab olema algatus. Äh, jah, äh, äh, kõik vaatlejad praegu leiavad siiski, et Lukašenkot toetatakse valimistel ulatuslikult, suur osa elanikkonnast valib tema presidendiks nii et ma arvan, et me ei pea nüüd koondama tähelepanu valimiste tulemusele, vaid pigem valimiskäigule, menetlusele, võimalusele, et julgustada kogu ühiskonda osalema. jah, me ei saa oodata, et äkitselt äh, kõik äh, muutub, aga tähtis on, et kõik jõuaksid meediakajastusse ja äh, loomulikult oleks vale oodata äh, mingit äh, positiivset tulemust, tulemus on juba ette teada, aga me peame mõtlema selle peale, mis toimub enne valimisi, kuidas kulgevad valimiskampaania. Valgevenes on meil tegemist partei Liitu diktatuuriga, tegemist on režiimiga, mis öö, on kindlustanud Nõukogude ajast pärit struktuurid ja Nõukogude aegne propaganda kõlab täna ja on mõjus see, mis äh, äh, Valgevenes toimub nende äh, struktuuridega näha, Marx, Engels, Lenin, nende monumendid on kõikjal ja need ei kao kuhugi üleöö. meie seda muuta ei saa, küll aga me saame kõike dokumenteerida, me saame kõike kommenteerida. ja ma tänan kõiki neid kolleege, kes meie külaskäigu ajal Äh, leidsid ja ütlesid, et äh, valimistulemustega lihtsalt tuleb meil leppida. me võime öelda kõike, mida me arvame, meil on arvamuste avaldamise vabadus. Äh, ja teine küsimus on kultuur. kui me midagi saame kritiseerida või peame kritiseerima, siis eh, me peaksime viitama ka eh, kultuuri taassünnile, valgevene keel on väga oluline siin, on erakoole, eh, kus seda õpetatakse ja need on asjad ka, millest me peaksime rääkima. nii et me ei peaks ainult abstraktseid teemasid arutama, vaid ka öö, mõtlema, viitama rahva kultuurilisele vabastamisele. nüüd öö, rahvusvähemused, seegi on aktuaalne teema. jah, kui me peaksime käivitama evolutsioonilised protsessid, siis tuleb seejuures pidada silmas järgmist. muutused ei tohi olla ühekordsed, vaid kestvad. ja siin tuleb äh, juhtida tähelepanu sellele, mis meile olulised on, mis positiivsed on ja neile tuleb rõhku panna ja nendest rääkida. järgmistel parlamendi valimistel on tähtis, et ka opositsioon saaks vabalt sõna võtta, vabalt liikuda. aga ühiskond on praegu veel jalgupidi nõukogude mudelites ja paraku nii see on. suur tänu, härra Jurek. sellega on küsimuste voor lõppenud ja nüüd ma annan taas sõnajärje üle meie külalistele viis minutit igale ja kui härra Vigan soovib ka sõna, siis kõigepealt härra Harastile. suur tänu mitmed äh, sõnavõtjad ütlesid, et nad äh, on täheldanud muutusi. isegi üsna kaugele minevaid muudatusi, mida tuleks julgustada. tegelikult Valgevenes muutusi ei ole toimunud, otsesõnu öelduna. Valgevenes muutusi ei ole viis inimest on küll vabastatud, kuid nad ei ole vabad kodanikud. see absoluutne miinimum, mis minu arvates Euroopa Parlament, kes on koostanud selle suurepärase resolutsiooni koos Euroopa institutsioonidega, kes peaksid ära kasutama seda parlamendi head resolutsiooni, peaksid nõudma seda, et kodanikele antakse tagasi nende kodanikuõigused, poliitilised õigused, kustutatakse nende äh, karistus ja võimaldatakse neil osaleda riigielus ja poliitilises elus. Äh, need on küll vabastatud, aga nende vastu algatatud menetlus jätkub ja eriti just eelmiste äh, presidendikandidaatide suhtes ja sama kandidaat samadeks valimisteks, kellele esitati samasugune süüdistus kuriteos nagu härra Štatkevitšile, tuli tagasi riiki ja arreteeriti ning tema suhtes jätkub menetlus. nii palju siis muutuste kohta. see, mida me näeme, see on seebiooper viies seeria. me oleme viis korda järjest näinud enne valimisi seda dramaatilist olukorda ja sama presidendi taasvalimist e, enne valimisi vabastatakse keegi ja pärast valimisi mitte miski ei muutu. ja seetõttu ma arvan, e, tuleb ära oodata vähemalt valimised, et näha, e, toimub ka mingi suurem positiivne samm presidentide kandidatuuris. ma olen kuulnud näiteks ka sellest, mis toimus Kuubas ja vabandust, ka Rumeenias, mis ei osalenud tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksanda aasta Praha kevade sündmustes koos teiste Varssavi pakti riikidega ja sel põhjusel kiideti üles lääne partnerite poolt äh, nende riikide sõltumatus, iseseisvus sarnaselt nimetatud poliitiliste vangide vabastamisel. Nad said hea raha selle eest. Nad müüsid äh, juudi ja saksa kodanikud nendele riikidele ja said selle eest ka kiita. ja tegelikult oli tegemist äh, tõeliselt stalinistlike diktatuuridega, välja arvatud Albaania ja äh, kõik see asi lõppes äh, verisel viisil ja äärmiselt julmalt. siin on võimalik teha paralleele. ja veel kord valimiste kohta. härra Jermošina, vabandust, proua Jermošina, kes on Keskvalimiskomisjoni esinaine, kõikvõimas esinaine, avaldas hiljuti statistika. vähem kui äh, pool protsenti komisjoni liikmetest on delegeeritud sinna erakondade poolt. ja riigitelevisioonis toimunud teledebatis, sest selles riigis ei ole erakanaleid, seal on ainult äh, riigi äh, televisioon. ta ütles, et äh, presidendi debatti ei toimu, võib-olla teda asendab keegi ja neli äh, kandidaati peaksid debatil osalema paaris, kahe kaupa. ja põhjusena toodi see, et see oleks alandav äh, presidendile pidada debatti võimalike töötute kandidaatidega, mis tähendab seda, et kõik neli, kui nad saaksid debatti pidada äh, ühiselt laua taga, siis nad kõik ründaksid presidenti ja sellist olukorda ei saa lubada ma usun, et OSCE on vaadelnud kõiki viite valimisi. härra Lukašenko võitis esimesed valimised, siis olid nad veel vabad. ma tahaksin parandada mõningate inimeste muljet. see ei ole nõukogu korra jätk. kui Lukašenko võttis oma esimesed valimised, siis demokraatia toimis ja alles pärast seda on hakanud taandareng toimuma, eriti inimõiguste vallas seega ma tahan öelda sellega, kui te tahate abistada või ulatada abistava käe kodanikuühiskonnale, toetada neid suurepäraseid inimesi, kes püüavad võidelda selle juurdunud süsteemi vastu, mille, mis kasutab hirmu ja karistusi, siis te peaksite lisama oma nõudmistele need väikesed käegakatsutavad meetmed, mis aitavad kaasa tuua tõelisi muudatusi ja ei piirdu ainult poliitiliste mööndustega nende inimeste suhted, kes oleks pidanud olema vabastatud juba ammu tagasi. suur tänu, härra Harasti ja, ja nüüd saab sõna härra Stefanovitš. no ja, ma üritan vastata küsimustele, mis esit-, esitati ja mis ma kirja panin. kõigepealt see, mis puudutab usuvabadust. siin tahaks märkida, et Valgevenes on olemas seadus usuorganisatsioonide kohta ja seadus ütleb, et eh, meil on traditsioonilised ja mittetraditsioonilised eh, usundid Äh, Valgevenes ja traditsioonilised on Valgevene katoliiklik, äh, äh, moslemid ja juudid ja ka viis luterlased kuuluvad sinna juurde, mittetraditsioonilised on teine grupp ja neile kohaldati aastaid tagasi repressioone, krishnaidid, hinduistid, protestantlikud uued rühmitused, selliseid juhtumeid on nüüd vähem, aga halduskaristusi on kehtestatud sanktsioneerimata meeleavalduste eest, mis on korraldanud sellised mitterelatsioonilised usurühmitused. ja on alla kirjutatud konkordat, äh, kokkulepe ühe kirikuga riigil äh, ja Valgevene äh, kuulub Moskva patriarhaadi alla ja otsused langetatakse seal, kõik, mis puudutab kirikut Valgevenes. nüüd edasi, mida Lukašenko lubab valijatele? rahu ja stabiilsus, need on peamised alustalad tema programmis ja peab ütlema, et paljud toetavad seda, pidades silmas, milline olukord on kujunenud Ukrainas. ja tema viimane programmiline avaldus öö, äh, kuulutas eh, sõltumatust, et me oleme ehitanud üles oma sõltumatu riigi ja nüüd on vaja seda arendada ja parendada. Eh, ja kui vaadata tagasi Lukašenko ajastu alguse peale, siis suur erinevus on selle vahel, eh, milliste loosungitega tuli Lukašenko tollal kahe tuhande neljandal aastal võimule ja mida ta praegu räägib mingitest majanduslikest hüvedest ta enam ei räägi, sest rääkida siin ei olegi millestki ja palk tuhat dollarit, eh, mida ta lubas aastal kaks tuhat kümme, sellest ta ka enam ei räägi, aga avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et inimesed toetavad neid põhiloosungeid, nimelt stabiilsus ja rahu. ja seda just eh, sõja tõttu Ukrainas paljud leiavad, et et äh, muutused ja demokraatia äh, toovad sellise olukorra, nagu praegu on Ukrainas. nüüd, mis puudutab juurdepääsu massiteabevahenditele opositsiooni poolt, siin muutusi ei ole, massiteabevahendid äh, ja eriti elektroonilised on monopoliseeritud riigi poolt endiselt ja mingit pluralismi Äh, arvamuste paljusust, äh, poliitiliste arvamuste vabadust ei ole. eriti on seda märgata valimiskampaania ajal. ja Lukašenko ei osale debattides, teda näidatakse igal juhul iga päev juba televiisoris. tema tegevust kajastatakse riigijuhina ja sellepärast ta ei peagi eriti midagi vaeva nägema, et agitatsiooni äh, korraldada või debattides osaleda ei ole tal vaja nüüd, mis puudutab öö, äh, sõpruslinnade suhteid, seda ma ainult toetan, see on hea mõte, alati olen toetanud inimestevahelisi kontakte. kui see muidugi ei lähe üle selliseks nõukogudelikuks äh, traditsiooniks, tasuta sõidud välismaale, äh, mida saavad omale lubada ainult nomenklatuuri esindajad et seda küll ei tahaks näha, aga kui on esindatus laiapõhjaline, ka kodanikuühiskonna esindajad on kaasatud, erinevad sotsiaalsed organisatsioonid, erinevad ühiskonnakihid, inimesed, kes töötavad äh, in-, lastega näiteks, muud rühmad, sellised äh, suhted oleksid väga-väga tervitatud, ma tahan tervitada, tänada Saksamaad ja teisi Euroopa Liidu liikmesriike, kes aktiivselt on alati toetanud äh, Valgevenet ka Tšernobõli katastroofi ajal eh, paljud, kes kannatasid Tšernobõli katastroofi käes, on saanud eh, tulla Euroopa liikmesriikidesse ravile ja saanud toetust. nüüd, mis puudutab Euraasia majandusühendust, ma pean ütlema, ma ei ole siin mingi asjatundja, aga mida ma näen, on see, et see idee Äh, on nagu soikunud, ei ole saanud sellist tiibu, äh, sellist arengut, nagu talle taheti anda. Äh, Vene agressioon Ukrainas ja Krimmi annekteerimine ja sanktsioonid näib, et see idee on nende sündmuste tõttu kannatanud, Venemaa on nüüd majandusprobleemide ees ega ole saa olla mingi majanduslik doonor ja ka Kasahstaniga ja Valgevenega on Venemaal probleeme. majandussõdu juba näeme, kord ei osteta piima, sest see olla halva kvaliteediga või veel mingil muul põhjusel. Venemaa, vabandust, Valgevene tegeleb praegu sellega, et ekspordib Valgevene krevette või õunu, mida meil väga palju näikse valminud käesoleval aastal on selge, tegemist ei ole meie toodanguga. lihtsalt nii me teenime ja Euraasia liit, ühendust on alati, oleme näinud kui poliitilist ühendust, mitte majanduslikku. et Venemaa on tahtnud oma mõju tugevdada Nõukogude järgses ruumis ja äh, äh, nüüd järgmine samm on sõjaline plokk äh, samas ruumis ja hiljuti sõjaväebaasi täiendava õhuväebaasi paigutamine Valgevene territooriumile, selline on Venemaa otsus, kuidas nüüd reageerib Valgevene valitsus ei tea, nüüd peab Lukašenko tegema valiku, kas nõustub või mitte. nüüd, mis puudutab äh, valimistele antavat hinnangut, olen teiega täiesti nõus, olukorras, kus äh, ei ole sellist avalikku äh, poliitikat võimalik ajada, ei saa rääkida, et valimised viivad võimu muutumisele, valijad tõesti on vabad valima Äh, jah, see on jälle selline nõukogulik menetlus, mis toimub. jah, on administratiivne menetlus, inimesed osalevad selles ja nagu ütles valimiskomisjoni juht, tähtis ei ole mitte äh, valimiste tulemus, vaid valimistele tulemine, osalemine. see on talle tähtsam kui tulemus, aga tulemus, me teame, milline saab olema millega valimised lõpevad, on teada ja valimis komisjoni esimees ütles, et valimised, eh, valimised eh, Valgevenes on nagu elu, kõik teavad, millega elu lõpeb. Eh, nii on ka valimistega Valgevenes. suur tänu, härra Stefanovitš. ja nüüd härra Harastevti veel kord. üks lause, punkt C Euroopa Parlamendi eelmise nädala vastu võetud resolutsioonis, kus on öeldud, et oluline paranemine meedia ja sõnavabaduse osas tavakodanike poliitiliste õiguste ja opositsiooniaktivistide õiguste kaitsmine, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste austamine on kõik eeltingimused suhete parandamiseks Euroopa Liidu ja Valgevene vahel. ma ma arvan, et paremini seda mõtet ei saagi väljendada. suur tänu, härra Vigand. kaks minutit teile, et te saaksite vastata küsimustele. ainuke kommentaar, mida ma tahan lisada, nagu härra Harraste ütles, et Valgevenes muutusi ei ole toimunud, härra Stefanovitš aga ütles, et mõned muutused on siiski aset leidnud, kuid need ei ole piisavad meie jaoks on põhiline poliitiline küsimus, kas me tahame rohkem läheneda sellele riigile, et, et need muutused oleksid piisavad ja äh, kestvad äh, riigiga, mis on Euroopa keskmes, või me tahame jätkuvalt isolatsiooni. see on poliitiline valik, mis tuleb langetada, äh, millel peavad olema ka oma tingimused, ma nõustun selles suhtes tehtud märkustega, on selge, et me ei saa nii-öelda blankotšekki välja kirjutada omalt poolt, kuid pärast äh, seda olulist muutust seoses poliitiliste vangide vabastamisega ei tohi seda alahinnata. ma olen kohtunud nende poliitiliste vangide pereliikmetega ja olnud nendega sidemetes äh, äh alates aastast kaks tuhat üksteist juba ja iga perekonnaliikme jaoks see oli suur muutus, oluline muutus ja me ei tohi seda alahinnata kas seda vabastust tehti teatud poliitilistel kaalutlustel, me võime muidugi seda arutada, kuid Euroopa Liidu jaoks on oluline, et me aitame kujundada oma tegelikke suhteid ja tegelikkust mitte ainult Valgevenega, vaid ka majandus- ja äh, ühiskondlike ringkondadega Valgevenes. ja ma tahan teile kinnitada, et me jälgime väga tähelepanelikult presidendivalimiste läbiviimist ja poliitiliste õiguste austamist enne kui me hakkame stimuleerima järgmiseid samme suhetes selle riigiga, aitäh! suur tänu, härra Viigand ja suur tänu ka meie mõlemale külalisele ja hetke pärast me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt Sri Lanka. vabandust, soovisite midagi öelda? minagi omalt poolt, e, ütleb härra Stefanovitš, tahaks kõiki teid tänada. see, et need isikud vabastati, selles on ka teie teenus, teie osalus, et nad said naasta oma perekondade juurde, see on ka teie panus. Please silent. Empezamos con el siguiente punto del orden del día, que como dije sobre Läheme siis järgmise päevakorrapunkti juurde, nagu ma ütlesin, tegemist on parlamendivalimistega Sri Lankal. niisiis, valimised toimusid Sri Lankas seitsmeteistkümnendal augustil käesoleval aastal, Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioon käis kohal seda juhtis Kristjan Dan Breda ja kuus saadikut olid ka Euroopa Parlamendist vaatlemas valimisi. nüüd Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni esimese aruande kohaselt me teame, et valimised sujusid hästi ja valijatel tõesti oli, äh, millest valida, väga palju oli poliitilisi parteisid, kelle vahelt valida ja valimised olid ühed kõige rahumeelsevad seniajani selles riigis. ja loomulikult peavaatleja Kristjan Dan Preda räägib meile kõigest lähemalt. Äh, suur tänu, härra esimees. nii nagu te ka ise ütlesite, juhtisin ma vaatluse, valimisvaatluse missiooni parlamendivalimistel seitsmeteistkümnendal augustil äh, kaks tuhat viisteist Sri Lanka. asjatundjate meeskond hõlmas umbes äh, kaheksakümmend viite isikut, äh, inimesed siit, siis lühiajalised vaatlejad meie Euroopa Parlamendi kolleegid, kuus, kuuest isikust koosnev delegatsioon, härra Corao juhtis seda ning ülejäänud olid siis erinevad asjatundjad, kes tulid Euroopa Liidu kõikidest liikmesriikidest, Norrast ja ka Šveitsist. tegemist oli meeskonnaga, kes esindas kõiki Euroopa Liidu riike valimised äh, leidsid aset väga olulisel ajahetkel. president Rajapaksa äh, sai lüüa. Sirisena oma, kes äh, sai kõige kõrgema ametikoha Äh, jaanuaris ja kes äh, moodustas ajutise valitsuse ning lubas võimalikult kiiresti äh, korraldada mm, parlamendivalimised, alguses lubati seda teha mõne päeva jooksul, see ei olnud siiski võimalik, põhiseadusest tulenevatel põhjustel need valimised leidsid aset seitsmeteistkümnendal augustil ning valimised möödusid väga hästi, valimiskomissarid komisjon moodustati väga pädevatest isikutest, korraldajad olid väga sädevad, halduskorraldus ja organiseerimine oli väga pädeva, väga erapooletult õnnestus, õnnestati korraldada kogu valimiste protsess logistilisest seisukohast. mis puudutab valimiskampaaniat, siis seal olid paraku mõningad vägivallajuhud, aga õnneks see vägivald ei hakanud levima, tegemist oli isoleeritud üksikjuhtumitega ning valimiste päeval ei olnud mingisuguseid vägivallajuhtumeid õhkkond oli hea ning äh, valijad äh, said oma valikud langetada äh, või väga vabalt. sellest seisukohast võttes ei ole mingisuguseid etteheiteid teha, seda me ei ole ka oma esialgses hinnangus teinud. Nende valimiste tulemus oli teataval määral ette ennustatav United National Party, eh, UNP sai eh, nelikümmend kuus protsenti häältest ja äh, siis United People Freedom Alliance sai järgmise positsiooni, UNP võitis ja sealt on siis ka pärit peaminister, tegemist äh, on siis lihtsalt äh, sellise enavaliku kinnitamisega. ja UNP esindaja on juba presi-, peaministriks. Need äh, valimistulemused tagavad stabiilsuse riigis. Sri Lanka olukord on üsna eriline. riigi president on ka United People's Freedom Alliance'i president. nii et kaks suurt erakonda riigis osalevad peaministri ja presidendi näol riigi juhtimises ning see võiks olla heaks stabiilsuse tagatiseks riigis, kus on olnud väga ebastabiilne olukord kodusõjad ja nii edasi. mis puudutab äh, valimiste korraldust, siis äh, jälgib, järgiti rahvusvahelisi standardeid. üks asjaolu oli eriline, nimelt kampaaniat ei olnud reguleeritud. nii et äh, kasutatakse mõnikord huvitavaid kampaaniavahendeid, kohtusime kandidaatidega, kes ütlesid meile, et nemad kulutasid umbes äh, viissada tuhat eurot oma kampaaniale ja äh, on ka neid kandidaate, kes kulutasid üle kahe miljoni euro ainult ühe kandidaadi kohta kampaaniaks, nii et äh, see on siiski üsna muljetavaldavad summad ühe valimiskampaania kohta, ma ütleks, et isegi äh, liiale minevad summad. huvitav oli see, et teatavaid piiranguid, äh, millised on piirangud avaliku ruumi kasutamisel kõik äh, kampaania varem kattis kõik avalikud pinnad, aga nüüd äh, rahvas äh, ja liidrid võtsid vastu väga hästi põhimõte, et kampaania peaks olema nüüd natukene siiski kärbitud ja avalik ruum piiratud aga äh, ja üks asi oli see, et äh, ka ukselt uksele käimine ei, äh, ei olnud võimalik selle kampaania puhul. ei saanud teha kampaaniat otse, mõned liikmesriigid on harjunud ukselt ukselt käimise kampaaniaga aga eks igas riigis ole oma poliitiline kultuur, oma kambad, oma menetlus, nii see on. aga me oleme rääkinud sellest, et peab olema teatud äh, piirangud, peavad olema teatud piirangud ka kampaania kuludele, sellepärast et muidu kulud lähevad ka tasakaalust välja ning äh, moonutavad konkurentsi. sellele me siin ka üles märkinud ning mainisime ka selle, et mis puudutab naiste osalust valimistes, naiste osakaal on väga väike, ainult äh, kuuskümmend ainult äh, kolmteist naist valiti, äh, väga vähe naisi see, selles riigis on tehtud juba edusamme, muidu naiste kaasamise küsimuses viiekümnendatel, kuuekümnendatel, aga nüüd ainult kahesaja kahekümne valimist, valitu hulgas ainult kolmteist naisterahvast, äärmiselt kahju ka sel teemal olid meil huvitavad mõttevahetused, valimised üleüldiselt, nagu öeldud, olid hästi korraldatud, mingisuguseid äh, intsidente ei tulnud ette üldiselt, mis on üsnagi äh, haruldane, sellepärast et mõnikord me tunneme suurt muret, äh, kuidas asja logistiliselt ellu viiakse, milline on debattide kvaliteet olemas ja nii edasi ja nii edasi, aga üleüldiselt meie mure, mulje oli üldiselt positiivne ja meil oli väga hea meel, et Sri Lanka meid kutsus äh, kohale, varem oli see võimatu. eelmiste valimiste puhul olid, äh, suhtusid nad valimisvaatlusmissiooni, Euroopa Liidu valimisvaatluste missiooni väga negatiivselt. meie jaoks juba asjaolu, et meid kutsuti, oli oluline poliitiline sõnum ja valimised kulgusid tõesti väga hästi, see on väga hea, Äh, sõnum meie jaoks ja julgustab edasist koostööd ja viimaste aastate jooksul on olnud suur äh, Hiina pealetung äh, Sri Lankas nii-öelda, kui võib öelda. nii et suhete tugevnemine Sri Lankaga on minu meelest igati positiivne nähtus ning tahaksin tänada riigi ametivõime äh, selle töö eest, mis nad on ära teinud, avaldatud neil tunnustust ning pöördunud sinna tagasi viieteistkümnendal oktoobril, et tutvustada meie lõppraportit. ning anda teie terve rea soovitusi äh, mida tavaliselt esitatakse kohalikele ametivõimudele, tutvustatakse Euroopa Liidu metoodikat ja nii edasi, äh, toimuvad ka kohtumised ajakirjanikega, kellele tutvustatakse samuti meie järeldusi ja nii edasi ja nii edasi. aga üldiselt kõik äh, on väga hästi läinud ning äh, ka meie järeldused on väga positiivses vaimus, aitäh! suur tänu, härra Preda, suur tänu selle töö eest, mis te olete teinud ja selle info eest. ja nüüd saab härra Corrao sõna, tema oli kuue Euroopa Parlamendi saadikust koosneva delegatsiooni eesotsas. jah, lihtsalt paar sõna selle juurde, mida härra Breda ütles ja alustan sellest, et eh, väga hea mõte eh, oli kutsuda siia peavaatleja Euroopa Parlamenti ja see lisab meie tublile koostööle. kõnel ei ole mikrofoni. Yes. Yeah, but well, microphone. No, but when we when we work with OCE, no. When we work with. kui me OSCE-ga äh, töötame viniendo, luego que pidan la palabra, por favor. <laughs> palun kasutage võimalust sõna võtta. jah, väga hea koostöö oli meil eh, pikema peavaatega ja lühemaaegse peavaatlejaga. jah, suursaadikuga sujus ka koostöö väga hästi Sri Lankal. ja olen nõus, mida härra Preda ütles, et valimused toimusid väga rahumeelselt. ja me, me nägime, et inimesed äh, läksid rõõmsalt äh, hääletama valimiste päeval ja peab ütlema ka, et valimised olid väga hästi korraldatud äh, vastavalt rahvusvahelistele normidele. ja Kristjan ütles, et vähe oli naiskandidaate ja ka vähe valiti neid mm, parlamenti. jah, see on tõsi ja äh, võib-olla ka üks probleem oli, et valimiskomisjonile äh, anti liiga suured volitused, seegi võib-olla mõjutas tulemusi. jah, aga me soovitasime äh, uue valimisseadusega kohe tööle hakata uuel parlamendil ja muuta valimiskomisjoni mandaati Sri Lankal esimese seadusega kohe aga üldjoontes jah, kõik kulges rahumeelselt ja positiivne mulje jäi eh, selle lühiajalise vaatluse tulemusena. jah, ma tänan. Hanno Van Orden, palun. suur tänu. Eh, mina olen Sri Lanka sõprade eh, grupi eesotsas Euroopa Parlamendis ja ma ei ole sugugi üllatunud, mul on väga hea meel selle üle, et valimistulemused olid nii head, see kinnitab seda, et demokraatia on seal tugev e, pärast terrorismi alistamist. ja ma loodan, et me nüüd näeme, et kiiresti saatakse üle veel esinevatest e, puudustest e, ja seal on kalandusprobleemid Eh, millest tuleb veel üle saada kiiresti. mul on paar küsimust, et kas oli erimeelsusi erinevate gruppide vahel eh, hinnangutes, ma tean, et üks teie rühm käis põhjaaladel vaatlemas Colombo piirkonnas, eh, seal oli teistsugune kogemus võib-olla ja kas oli ka mõni äh, Äh, probleem, mis kampaanias oli? Äh, jah, mina võin osaliselt vastata, ütleb härra Zeller. mina olin just põhjaaladel Jasma piirkonnas vaatlemas äh, ühel saarel aastal kaks tuhat, kaks tuhat kaksteist olid need sõjaväelastel keelupiirkonnad veel ja e, kaks kolmandikku hooneid on seal kodusõja tagajärjel hävitatud, infrastruktuur endiselt e, ei ole sama seisukorras, mis ülejäänud maailmas, aga mis puudutab nüüd vaal-, valimisi, siis ka põhjaosas olid nad rahumeelsed. alguses küll olid mõned kartused, et kas mitte mingeid väljaastumisi e, ei toimu või mingeid kokkupõrkeid ei tule, sugugi ei juhtunud nii. võib-olla osalusaktiivsus oli ka pisut madalam seal kui mujal ja võitis äh, jah, see, kellele kuulub enamus, tamiilide allianss äh, seal võitis, sest see on tamiilide äh, vähemuse, tamiili vähemuse elukoht. ja tahaksime lisada, kuna on palju tamiileid, kes ei saanud veel selleks ajaks naasta Sri Lankale, ei saanud ka valida ja ainult need, kes Sri Lankas viibisid, said valida. ja me juhtisime sellele tähelepanu, et lepitusprotsess erinevate rahvusrühmade vahel eh, peaks olema praeguse parlamendi ja parlamendi poolt eh, moodustatud valitsuse päevakorras. Äh, palume küsimustele vastata. Äh, suur tänu kõigile nende kommentaaride eest, ma katsun teha lühidalt ning vastata kõigepealt härra Van Harden, mis puudutab erinevusi meie asukohtade vahel, siis kõigepealt ma võin öelda, et vaatlejate meeskonnad äh, katsid kogu maa, kõik piirkonnad ning äh, meie vaatlejad olid kohal mitu nädalat, nad äh, liikusid äh, erinevates piirkondades ringi selle perioodi jooksul. ja suuri erinevusi ei olnud meie vaatlejate seisukohtades. võin siin välja tuua ühe arvu äh, üheksakümmend seitse protsenti valimisjaoskondadest said positiivse hinnangu äh, vaatlejatelt, äh, sellise protsentnäidu puhul ei saa tegelikult mingisuguseid põhimõttelisi erinevusi olla. sellepärast, et ähm, nii nagu ka teistes riikides äh, tekib teatavaid probleeme ka keelega seoses ja nii edasi, aga, aga jah, tõesti üldine olukord, üldine hinnang oli üsna ühtne ning äh, kõige rohkem torkas võib-olla silma see, et ühe piirkonna puhul ähm, kaks-kolm päeva enne valimisi tekitati te,, anti välja keeld äh, vaatlejatel äh, valimisjaoskondades, äh, välisvaatlejatel valimisvaatlusesse äh, jaoskonda siseneda. üldiselt oli see siiski võimalik ja suur probleem, mida tuli lahendada, oligi see üks väike intsident, mis leidis lahenduse üsna kiiresti. suuri probleeme ei olnud, osalus oli väiksem põhjapiirkondades, aga kõik ju teavad, et Tamiili rahvusallianss on seal domineeriv, nii et mingisuguseid visioone me ei teinud, me kohtusime ka DNA liidriga oma missiooni alguses ja põhjapiirkonnas kohe pärast vaatlusmissiooni algust käisime me ka koha peal, et juhtida tähelepanu äh, sellele, et me oleme väga huvitatud sellest, et kõik asjad ka põhjapiirkonnas hästi kulgeksid. ja mis puudutab suurt arutelu, siis poliitiliselt äh, suur arutelu äh, seisnes selles, kas Tšabaksa Otsa Paksale on kohta äh, Sri Lanka poliitikas, äh, arvati, et ta võiks tulla võib-olla tagasi peaministrina, aga vastus oli üsna selge. ta jäi täitsa isoleerituks, president Sirisena äh, juhib oma erakonda ja neil on väga hea koostöö peaministriga ja tõenäoliselt on siis, ootab ees stabiilsem õhkkond ja see on, äh, võimaldab ka paremat koostööd selle riigiga Euroopa Liidule. Eh, ma tänan, meil on kaks sõnasoovi. jah, härra Zeller ütleb, et äh, kõik äh, valimisuurnid toodi eh, piirkonna keskusesse ja seal loeti tulemused üle. Eh, ja veel üks asi, eh, temperatuur oli väga kõrge ja öösel oli häälte lugemine. vaatamata sellele, et väga kuum oli, kõik sujus hästi, aga samas oli ka väga palju julgeolekujõudusid kaasatud, aga seda mitte põhjaosas. Brief, uh... Äh, lühidalt. tamiilid on jah, põhjas enamuses, aga neid elab ka lõuna pool ja ei ole mingit põhjust, miks välismaal elavad tamilid ei saaks naasta, kui nad muidugi terrorismiga ei ole tegelenud, ainult sellisel juhul mitte aga me oleme nüüd jõudnud äh, etappi, kus äh, Sri Lankat saab pidada äh, turvaliseks päritoluriigiks ja ei saa enam esitada varjupaigataotlusi, kui ollakse sealt. ma tänan teid kõiki lühikeste märkuste eest. nüüd lõpetame selle päevakorrapunktiga ja räägime olukorrast Vahemerel ja vajadusest töötada välja terviklik rändekäsitlus Euroopa Liidus ja meil toimub arvamuste vahetus Ahveti komisjoni arvamuse üle libe komisjoni strateegilise raporti kohta. meil on sada kuuskümmend üheksa muudatusettepanekut Dmitris Papadakise raportile esitatud, aga on otsustatud edasi lükata raporti vastuvõtmine veebruari keskpaika. Äh, nii et äh, raportiga tööd arutamiseks on meil nüüd rohkem aega, saame kompromissettepanekuid eh, koostada, teisipäeval oli meil libe ja inimõiguste komisjoniga koos arutelu Jordan, Lüübia, Maroko, Tuneesia esindajad Vahemere ümbert olid ka kaasatud meie arutellu, samuti härra Gutierrez ja proua Mogherini olid kohal. ja liikmesriikidel on palutud vastutus võtta ja tähtis on toetada äh, komisjoni ettepanekut toetada ÜRO-d ja sada kakskümmend tuhat äh, inimest, kes liiguvad Ungari kaudu ja Kreeka kaudu, äh, neil vastu võtta Eh, parlament on toetanud kohustuslikku ümberpaigutamise süsteemi nende isikute jaoks. homme arutatakse eh, erakorralisel mitteametlikul mm, riigijuhtide valitsuspeade tippkohtumisel sedasama teemat. härra Papadakis. ma tänan. ei ole kahtlust selles, et rändevood ja pagulasvood üle Vahemere ja Lääne-Balkani on muutunud meie jaoks kõige aktuaalsemaks teemaks ja meil lasub ajalooline vastutus, nagu president Juncker ka ütles, kui ta pöördus meie poole Strasbourgis täiskogul. kui me selle arvamuse koostasime, siis oli juulikuu, vahepeal on asjad edasi läinud ja me oleme näinud äh, inimesi hukkumas teel äh, üle Vahemere. paljud uppunud, nagu me teame, on olnud lapsed. septembris toimus meil siseasjade ministrite kohtumine ja need otsused, mis on langetanud Ungari valitsus vahepeal, on sõdurid paigutanud oma piiridele ja andnud õiguse sõjaväelastel kummikuule ja pis-, pisargaasi ja pipragaasi kasutada. me näeme, et Dublini konventsiooni kohaldamine on peatunud mõnedes riikides. me näeme, millised probleemid on tekkinud Austria piiril Schengeni kohaldamisega. nii et kõik see on jälle muutunud väga aktuaalseks. nüüd sada kakskümmend tuhat tuleb ümber paigutada Itaaliast ja Kreekast. president Tuski äh, algatusel toimub ülemkogu ja tahetakse tõesti terviklikku lähenemisviisi rände probleemidele ja kujundada välja usutav tegevuspoliitika Euroopa Liidus. sel põhjusel libe komisjon jah, on viivitanud raporti väljatöötamisega, nad on tahtnud arvesse võtta kõiki uusi arenguid, sealhulgas ka tippkohtumise tulemusi ja samuti novembrikuus on toimumas Valetta rändeteemaline kohtumine. nii et meiepoolne dokument on väga lühike ja ma olen üritanud koondada tähelepanu äh, rände ja pagulaskriisi välismõõtmele ja siin on kaks peamist aspekti. kõigepealt äh, oluline reageering Vahemerel toimuvale rändekriisile, ütlen ma mina Äh, tähendab seda, et me peame tegelema peapõhjustega, mis on ebastabiilsus, terrorism, vaesus, sõjad, ahistamine, inimõiguste rikkumine äh, ja loodusõnnetused, sellest ma räägin teises lõikes ja teiseks räägin arenguabist äh, päritoluriikidele. ja sellest, et on vaja kaasata Euroopa Liit ja rahvusvahelised jõud võitlusesse vaesuse vastu ja heaolu loomisesse selles maailma osas, samuti on stabiilsus vajalik tagada, sest ebastabiilsus on rände algpõhjuste hulgas ja me räägime siin ka Euroopa Liidu tähtsast rollist lahendamaks konflikte, eriti Süürias ja Iraagis ma tahan tänada neid kolleege, kes tegid sada kuuskümmend üheksa muudatusettepanekut ja kõik on nüüd ka tõlgitud. ja kui ma vaatasin muudatusettepanekud läbi, siis esmapilgul on need öö, äh, üsna vastuvõetavad ja ma saan temaga nõustuda, eriti mis puudutab UNAFOR-i operatsioone salakaubitsejate, inimkaubitsejate vastu Vahemerel. jah, siin juhiti tähelepanu operatiivprobleemidele, mis on ja öeldi, et on vaja koondada jõud ja tegutseda inimkaubitsejate vastu üheskoos ja tõhusamalt. nii et ma usun, me siin jõuame kokkuleppele. seda enam, et praegu UNAFOR on suundumas teise faasi ja tugineda saab Mare Nostrumi eh, ja Poseidoni kogemustele. Eh, nii et muudatusettepanekud ma vaatan kõik läbi, mis puudutab EUNAFOR-i ja siis võtan teiega uuesti ühendust. ma tänan nüüd härra Plenkovitš. <clears throat> Thank you very much, Mr Chairman. suur tänu. variraportööri härra Kefalojanise nimel võtan ka sõna, ta ei saa siin kahjuks ise kohal olla, tutvustan tema kui variraportööri seisukohta ja lisan paar sõna ka enda poolt. kõigepealt ma tahan tänada härra Papadakist väga põhjaliku projekti eest, mis puudutab olukorda Vahemerel ja vajad, käsitlus, töötada välja terviklik rändekäsitlus. jah, me arutame raportit, mille on libekomisjoni kolleegid välja töötanud. aga samas kriis üha areneb ja see on enneolematu. iga päev me näeme kui suure koorma all on Vahemere-äärsed riigid, aga samuti need, kes on Kesk- ja Ida-Euroopas et lahendada see kriis, meil on vaja euroopalist lähenemisviisi, mis tugineb suuremale solidaarsusele ja meie vastutusele. nüüd ahveti seisukohast, ma arvan, on vaja tagada, et oleks sidusus Euroopa Liidu välispoliitika instrumentide vahel ja sisejulgeoleku poliitika instrumentide vahel. see on oluline, sest me oleme enda arvamuse projekti ka juba eelarvekomisjonilt ja iga instrumendi puhul äh, nad viitavad summadele, mis siis on määratud selleks, et lahendada varjupaiga ja rändekriis. jah, on vaja eristada neid, kes on õiguspärased varjupaigataotlejad ja eristada nendest, kes on äh, illegaalselt sisse rännanud ja siin on vaja jah, peatähelepanu pöörata turvaliste ja mitteturvaliste päritoluriikide teemale ja loomulikult mm, algpõhjused rände algpõhjused ja siin on tähtis roll välispoliitika, konfliktid Lähis-Idas, nurjunud riigid, eriti Süüria konflikt ja meie naabruspoliitika läbivaatamine Vahemere suunal on midagi, mis peaks olema ka tähtsal kohal Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika strateegias, mille kallal hakatakse eh, tööle järgmisel kaheteistkümnel kuul samuti kokkulepped kolmandate riikidega peaks äh, vähendama rändevoogusid, sest kontrollimeetmed tugevda-, tugevnevad. seegi on üks osa meie tegevuspoliitikast, eriti äh, nende riikide suunal, kus kõige rohkem pagulasi ja varjupaiga taotlejaid tuleb ja loomulikult sihipärasem humanitaarabi, et leevendada nende riikide koormat, äh, kes on sõjatsooni piiridel ja väga tähtis on ka see, et ISISe tegevuse mõju hinnata Iraagis ja Süürias, sest see ju põhjustab rändevoo meile ja kui meie pagulasi, varjupaigataotlejaid eh, korrektselt vastu ei võta, siis see mängib kätte ISISele aitab neil oma eesmärke paremini saavutada. tähtis on ka tervitada EUNAFOR-i käivitamist Vahemerel inimkaubitsejate vastu, sest inimkaubitsejad saavad inimtragöödiast kasu lõigata ja need operatsioonid, mis praegu eh, on käivitatud Vahemerel, vajavad tugevdamist tulevikus ja üks märkus minu poolt, kolmkümmend viis tuhat pagulast on meil viimastel päevadel tulnud. Serbia ja Ungari vaheline piir on suletud ja nüüd on meil tohutu vool. praegune valitsus otsustas eraldada humanitaarabi, et pagulased saaksid jätkata oma teed Lääne-Euroopasse jah, et te mõistaksite, kolmekümne viiest tuhandest ainult üks inimene palus varjupaika Horvaatias. ainult üks. see on midagi, mida peaks silmas pidama ja käsitlema Euroopa Liidu tasandil ja ka ministrite kohtumisel täna ja tippkohtumisel homme. et kuidas üheskoos siin reageerida sest mitte ainult Schengen, Dublin, vaid kogu õigussüsteem ja operatiivsüsteem Euroopa Liidus on praegu mm, nagu pro-, testimisel ja meil on käes tohutu kriis ja alati me ei ole olnud oma ülesannete kõrgusel selle lahendamisel. ja kolleeg Šoplin ütles, siin mõned päevad tagasi, et pagulased on omavahel väga hästi ühenduses ja nad teavad täpselt, kust nad saavad oma teed jätkata ja kus mitte. see on nagu selline inimjõgi, millel on oma vool ja kindel suund. ma tänan, härra Tänok uh,. suur tänu, härra esimees, loomulikult minu koduriik üsnagi arukalt tagantjärele äh, öeldes ei kirjutanud alla ühisele varjupaigapoliitikale. sellised olukorrad võivad tekkida tulevikus, äh, olid sellest olid nad teadlikud, nüüd me näeme, milline on poliitiline hind, poliitiline kriis äh, ja mm, praktiline pagulaste kriis David Cameron oli üsnagi arukas peaministrina, öeldes, et meie võtame ainult piiratud arvu inimesi pagulaslaagritest, mis olevat ja võtame need, kes on sõelutud ja kes kõige rohkem vajavad abi ning kindlasti rahvusvahelist kaitset meie fraktsiooni arvates lõige neli on täiesti vastuvõetamatu praeguses sõnastuses, on öeldud, et Euroopa Liidus tuleks luua siduv ümberpaigutamise süsteem iga-aastaste kvootidega ning kohustuslik Euroopa Liidu hõlmav ümberpaigutamise süsteem siis paljud äh, delegatsioonid, Euroopa konservatiivid, reformistid äh, samuti leiavad, et see on äh, tegemist, selle puhul on tegemist liikmesriikide suveräänsuse täieliku rikkumisega Äh, väga paljusid küsimusi on veel nüüd lahtiseks pärast nelja aastat äh, kodusõda Süürias näeme järsku sellist äh, rahvaste rännet, väga paljud tulevad Türgist pärit turvalistest pagulaste laagritest Türgis, Jordaanias, Liibanonis, inimesed on järsku jõudnud otsusele, et neil ei ole tulevikku ja seetõttu võtavad nad ette teekonna rikkamasse Euroopasse. me peame küsima, et miks ÜRO pagulaste ülemvolinik ja mõningad laagrid pakkujaid äh, ja, ja, ja teised humanitaarabipakkujad ei ole piisavalt palju pakkunud pagulaslaagritesse toitu ja, ja vett. meie koduriik on andnud kaheksasada miljonit äh, naelsterlingit otseses kahepoolses abis äh, ja antud on veel suuremaidki vahendeid, nii et nendele tõsistele küsimustele tuleb leida vastused tuleb küsida ka seda, miks minu koduriiki tuleb endiselt varjupaigataotlejaid Lääne-Balkani riikidest, Albaaniast näiteks, NATO liikmesriigist, Euroopa Liidu kandidaatriigist, see on täiesti absurdne. vastuseks on see, et mõningad riigid peavad olema liigitatud turvalisteks päritoluliikideks, kust ei tohi inimestele varjupaika anda ja meie peamine prioriteet peaks olema Süüria turvalisuse tagamine, ISIS vastases võitluses tuleb Assadi juuresolekut tolereerida, kui see on hädavajalik, samuti Venemaa kaasata noh, noh, lahendus on raske ja valus, aga ma arvan, et meil ei ole siin praeguses, praeguses olukorras mitte mingisugust valikut. peab küsima ka seda, miks sellised araabia riigid nagu Saudi Araabia, kus on jõukust ja suur territoorium, ei ole vastu võtnud ühtegi Süüria pagulast, hoolimata sellest, et ka seal on sunni araablased, need küsimused samuti vajavad vastuseid, Euroopa Liit ei peaks ülemaailmset kogukonda üksinda esindama ja meie hääletame oma fraktsiooniga selle vastu, iseäranis lõike neli vastu, aitäh. Καταρχήν, κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδάκη για την... Σαντάνα tahaksin tänada härra Papadakis, kes on koostanud selle arvamuse, meil oli väga hea koostöö. ma olen kuue fraktsiooni variraportöör ja me oleme püüdnud seda teksti omalt poolt natuke parandada. me oleme öelnud, et see Euroopa Liidu lähenemine on olnud on lasknud ennast kaua oodata. Äh, meil on olnud mitmeid läbikukkumisi ja surmajuhtumite arv on olnud üsna suur. nüüd paistab, et Euroopa Liit on lõpuks ometi muut-, Euroopa Liit on muutumas siis paraku Euroopa kindluseks, jättes need inimesed ebastabiilsuse armule me peame leidma mingisuguse praktilise lahenduse humanitaarkatastroofi probleemile, mis praegu aset leiab, aga liikmesriikides on muudetud üha rohkem tõrjuvamaks. ma leian, et meil on vaja terviklähenemist rändeküsimusele, lähenemist, mis oleks kooskõlas rahvusvahelise õiguse põhimõtetega ning varjupaigaõigusega lähenemist, mis võtab arvesse meie põhiväärtusi. me peame vähemalt tunnistama eh, oma ajaloolist vastutust selles küsimuses, eh, seda vastutust, mis on pannud inimesi põgenema vaesuse, tagakiusamise, inimõiguste rikkumise eest eh, Euroopa Liidu liikmesriikidel on olnud oma roll mängida kogu piirkonna ebastabiilsuseks muutmise protsessis. nüüd me peame siis kandma vastavat vastutust ning leidma õiguspäraseid võimalusi selleks, et millest sisse rändajad ja varjupaiga taotlejad saaksid kinni haarata. samuti tuleb päästeoperatsioone korraldada, et ei tuleks ette rohkem äh, surmajuhtumeid pagulaste hulgas, kes üritavad Vahemere merd ületada. samal ajal on meil vaja ka tunnistada ning võidelda selle rahvasterände põhi, põhjuste äh, vastu inimõiguste rikkumine, vaesus, tagakiusamine. aitäh. kõnelejale mikrofoni President uh,, thank you, I will be brief. lugupeetud esimees, uh, teen lühidalt, uh, tahaksin ka härra Papadakisele tunnustust avaldada selle arvamuse kohta, ma arvan, et mitte keegi ei arva, et meil oleksid vastused probleemidele, aga mingisugune ühtne lähenemine on kindlasti üks osa võimalikust vastusest. härra Plenkovitši uh, mainituga olen nõus, Euroopa Liidu välispoliitika kooskõlastamine mõjutab seda valdkonda väga ja selles valdkonnas on väga palju ära teha, me saame erinevaid elemente koondada ma arvan, et kõik on sellega nõus, et seda teed tuleb kiirendada ning jätkata. Äh, samuti, miks äh, inimesed põgenevad ja põhjuste, algpõhjuste kallal tehtav töö, ma arvan, et seda tuleb Euro-, peab Euroopa Liit kindlasti tegema, iseäranis äh, rahu suunas liikumine Süürias meie fraktsioon soovib samuti, et rõhku pandaks rohkem sisserändajate ja varjupaiga taotlejate vahel vahet tegemisse Äh, varjupaiga taotlejad põgenevad äh, tagakiusamise eest, äh, aga põgenikud muidu ei puu- või sisserändajad ei pruugi seda teha, turvalistest riikidest ei põgeneta, nagu härra Tänak ütles, varjupaigataotluse eesmärgina. meil on vaja Euroopa Liidu tasandil lahendust ja ühiselt tegutsedes oleme me edukamad kui siis, kui me omakasupüüdlikult, individualistlikult lähenemine, aga mõned äh, liikmesriigid on seda teinud. mina olen Ühendkuningriigist pärit äh, ja olen Šotimaalt pärit, meie Šotimaal oleme Euroopa Liidu kvootide äh, poolt, kui me laseme liikmesriikidel ise otsustada, siis on selge, et me ei jõua mingisuguse lahenduseni, tegemist on väljakutsega, millega see saab silmitsi Euroopa Liit ühiselt, meil on vaja ka ühist lahendust, olen nõus ka härra Tänakiga, et lõige neli on praegusel kujul liiga tugeva sõnastusega, aga see ei tähenda seda, et liikmesriigid ei saaks kvootidega nõustuda, kui need kvoodid on paigal, paigas lõppkokkuvõttes, me tahaksime õiglast lähenemist, kinnitan, äh, et äh, ühendkun-, ühe, ühine lähemine, et äh, seda tuleks eelistada nende, sellele lahendusele, et iga liikmesriik ise tegutseb, nagu UKIP seda soovib, meie ootame pikisilmi võimalust teha koostööd selle väga kiireloomulise küsimuse kallal. ma arvan, et see on küsimus, mis, millele me ei leia lõplikku lahendust järgneva viie aasta jooksul, me töötame selle kallal kogu oma ametiaja ja Euroopa Liidu väljakutsed on suuremad kui äh, lihtsalt praegune pagulaste kriis, kogu Euroopa Liidu projekt on sattunud suuremasse ohtu kui kunagi varem, aitäh! Hvala lepa, <clears throat> gospod predsednik. Eh, kolegu Papadakisu sem hvaležen za uh, res. suur tänu, suur tänu kolleeg Papadakisele selle hea töö eest. probleemi, probleem on see, et pagulaste olukord areneb kiiremini, kui meie resu-, suudame seda resolutsiooni siin koostada. kiire areng eeldab seda, et me peaksime oma koostatavaid dokumente ja seisukohti igapäevaselt muutma. praegu aga oleme paremini tuttavad äh, rändajatega, meie enda, meie enda äh, reaktsioonidega. me teame, et äh, varjupaiga taotlejad ei ole ühtne rahvastikurühm, kõik, kõik ja tegemist ei ole alati süürlastega, ei ole tegemist alati vaeste inimestega. Sloveenias, kui me registreerisime tulijaid, tuvastasime, et ainult üks kolmandik on süürlased. ja teiselt poolt me teame ka seda, et meie isegi ei reageeri ühesuguselt. nii et ma arvan, et rohkem kui terviklähenemine on rohkem, sellest rohkem tunnen ma huvi ühtsuse vastu, et me ei saadaks inimesi ühelt piirilt teisel piiri, nüüd mõnes kohas äh, pagulasi registreeritakse, mõnes kohas mitte. ma arvan, et ühtselt tegutsemine on siin äärmiselt oluline, meil peaksid olema paigas oma põhimõtted, tingimused, need peaksid olema selged põhimõtted ja tingimused, nii et äh, ei tekiks olukord, kus iga juhtumi puhul tuleks meil äh, lähtuda uutest tingimustest, uutest kriteeriumitest. asümmeetriline käitumine siinkohal võib äh, tekitada tõsist kahju ning ei aita meie usaldusväärsust kindlasti suurendada. ma olen vaadanud läbi kõik muudatusettepanekud ja nii huvitav, kui see ka pole, siis äh, me ei keskendu tegelikult praegu julgeolekule, me, on ainult kaks muudatusettepanekut, mis seda teemat käsitlevad, aitäh!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 missioonidest. meil oli ka nõukogu esindaja ja me kuulsime väga palju sõjalistest operatsioonist EUNAFOR Med ja ma arvan, et seegi peaks olema meie arvamuses kirjas. sest see informatsioon, mida me oleme saanud, äh, mm, näitab, et mis aprillis otsustati, seda ei ole ellu viidud, nii et meil oleks vaja tõesti teha muudatusettepanekud, mis muudavad meie riikide tegevuspoliitikat. ja me peame seda tagama, et see, mis aprillis otsustati, see ka ellu rakendatakse ja EUNAFOR Met kolmas etapp peab käivitama, aprillis nõukogu lubas ju seda tähtis on inimkaubitsejate infrastruktuuride vastu võidelda, sest ainult nõnda on võimalik äh, äh, ära hoida, et inimesed teele asuvad meie poole. jah, meil on vaja tõesti taotleda, et meie äh, otsus ka midagi, meie arvamus midagi muudaks, selle nimel tuleb töötada ma tänan, härra Kaaler. Yes uh,, thank, thank you very much uh,. I think there is a large majority. suur tänu, ma arvan, et uh, meie komisjonis on suur enamus, uh, kes leiab, et on ühist lähenemist vaja ja ma leian, et ka need, kes uh, ei olnud sellega nõus, siis põhimõtteliselt pagulased ei hooli sellest, kui need, kes tahavad minna Ühendkuningriiki, nad äh, kas ei tea, et nad on, et see pole üks osa Schengenist või, või, või nad ei hooli sellest, nad igal juhul äh, pingutavad selle nimel, et sinna minna, nii et äh, ma arvan, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peavad osalema, mitte ainult need, kes on Schengeniga liitunud, aga ma arvan, et me peaksime rõhutama seda, et olemasolevad kokkulepped et vajavad ellurakendamist teiste riikidega, ma arvan ka siin äh, Türgiga sõlmitud äh, tagasivõtmise äh, kokkulepe, mis kohustab nendel, sellel riigil tagasi võtma oma riigi kodanikud ja kõik kolmandaste riikide kodanikud, kes tulevad sellest riigist. me peame vaatama, kas jõustamine toimib, igal juhul on tegemist teksti Äh, sõna ja vaimu rikkumisega ja ma arvan, et me peaksime toetama neid, et nad saaksid ise kanda hoolt nende varjupaigataotlejate eest. Äh, Süüria pagulased Türgis on, äh, saavad tunda ennast turvaliselt, meil ei ole mingisugust põhjust sealt lahkumiseks, nii et ma ei tahaks seda riiki esile tõsta eraldi, aga, aga ma peaksin äh, tahaksin rõhutada, et me peaksime siiski kandma hoolt selle eest, et me anname rahalist toetust selleks, et pagulased jääksid sinna. raportöörile sõna. Ακούσαμε προσοχήν τις απόψεις που έχουν... Suur tänu, härra esimees. Kuulasin suure tähelepanuga kolleegide märkusi ja kui mul, kui ma kohtun järgmine kord variraportööridega, siis avaneb võimalus kõiki neid tähelepanekuid ka arutada. tänan. suur tänu. kui järgmisel nädalal toimub teil variraportööride kohtumine, siis mõelge ka selle peale, et kas äh, Äh, kuidas kompromissettepanekutega kajastada täna selle nädala arenguid ja samuti siseministrite kohtumise tulemusi ja samuti ülemkogu tulemusi. jah, me hetkel ei tea neid, nii et äh, ma arvan, et teil tuleb oma raportit siis veel nende tulemustega äh, kohandada. nii et ma tänan teid kõiki selle arutelu eest, ma tahan juhtida veel kord tähelepanu oma isiklikule arvamusele. jah, see on eh, teema, mis kuulub meie ühisesse Euroopa Liidu vastutusalasse. nimelt, eh, kuidas kohelda neid, kes varjupaika taotlevad kuni selle ahela alguseni välja, eh, mis puudutab päritoluriigis toimuvat, mis paneb inimesed Eh, liikuma. Eh, ma sain täna oma käsutusse arvud, mis ütlevad, et käesoleval aastal liikmesriigid on eh, panustanud maailma toiduprogrammi. on selliseid riike, kes on sada protsenti lausa kärpinud seitsekümmend viis protsenti teised ei ole ühtegi riiki Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas, kes oleks korralikult käitunud ja poleks kärpeid teinud. ja kaks ja pool kuud, kolm kuud tagasi algas suur vool. jah, esiteks seetõttu, et lihtsalt toiduained lõppesid otsa. ja teiseks pärast valimisi äh, kavatseb Türgi piirid avada ja lasta pagulased tulla Euroopasse. ja nüüd üksikud riigid nõuavad seda, et on vaja ühist lähenemisviisi, on vaja vead parandada, mis on tehtud ja on vaja hea seista selle eest, et tõesti pagulasi varustataks päritoluriikidesse piirkondades korralikult ja mis puudutab registreerimist, siis tuleb seda teha Euroopa Liidu piiridel ja väljaspool Euroopa Liidu piire. Saksamaad ja Poolat, jah, see puudutab see ühteviisi, et äh, me oma käitumisega, et äh, Dublini ülesande peab täitma Kreeka et Košil saarel peab kõik see toimuma. see oli ju selge, et see ei toimi, see ei ole võimalik ja siis me peame hoolt kandma selle eest, et registreerimine eh, ikkagi mõistlikult toimuks välispiiridel, aga siis tuleb kaasata kõikide riikide personali. ei saa ainult olla, et Kreeka seda üksi teeb või Ungari seda üksi teeb, nemad, kes nad on välispiiridel, nii et meil on vaja eh, abistada neid Äh, näiteks Serbias äh, abiks olla, aga see nõuab palju raha, jah. ja siis, kui inimesed on registreeritud vastavalt äh, meie õigusele omavad õigust tulla meile pagulastena ja ennekõike varjupaigataotlejad, pagulased tulevad pagulastaatuse kohaselt ja siis võivad naasta. see ei tähenda seda, et see alaliseks jäävad, ja kui nad ajutiselt meile jäävad, siis on vaja ka koorem võrdselt ära jaotada ja see puudutab ka Ühendkuningriiki. sellel ei ole Schengeniga mingit pistmist. see on meie ühine koorem, mida me peame üheskoos kandma. ja kust me ka vastutust kanname üheskoos, ükskõik siis, kas me vaatame nüüd tagasi või oma viimaste kuude nurjumisi. liikmesriikide nurjumised on need olnud, ma kordan. ja Äh, nii seda tulebki näha. ja ma ainult julgustaksin meie raportööri äh, seda ka lülitama oma põhikontseptsiooni ja loomulikult meil on vaja osutada ka äh, algpõhjustele ja loomulikult viide EUNAFORile, aga me ei pea kvootide jagamise üksikasjadest rääkima, see ei ole ei meie ega libe ülesanne, aga me peame kogu ahelat vaatama, me ei saa siit üksikuid lülisid välja noppida. kõiki meetmeid ja projekte peame korraga vaatama ja e, põhjused on ju Iraagi sõda, e, minu riik ei ole selles osalenud, e, Liibüa missioon on põhjus piiride meelevaldne tõmbamine koloniseerimise käigus, kui sellised rahvad nagu kurdid jäid ilma riikidena, need on nüüd kõik need algpõhjused, vähemusi mm, ahistasid enamused, nagu me Iraagis näeme. nüüd on tulemused käes ja mõtleme, kuidas olukorrast välja pääseda. kogu see kontekst siin äh, on meil ajalooliselt vastutus, asub meie õlgadel ja me ei saa nüüd öelda, et ühed on vähem või rohkem vastutavad, me peame üheskoos selle koorma ära jagama. ma tänan teid ja soovin teile edu. kolleeg Saaris Polski on veel sõna soovinud. Mr Sarjusvolski, Sie haben um das Wort gebeten. Sarjusvolski, te ju palusite sõna. aga te tõmbasite ju teema kokku juba. sugugi mitte, kui teie sõna palusite, ei hakka ma neilt seda sõna ära võtma. Te olete liiga lahke. kui ma saali sisenesin ja kui ma poleks äh, tundnud nägusid ja osanud saksa keelt, siis mul oleks jäänud mulje, et ma olen libekomisjoni koosolekul ja mitte väliskomisjoni koosolek. no kujutame ette, et me oleme ümber paigutanud sada kakskümmend tuhat, kõik on korras, me oleme oma ülesandega toime tulnud, nii nagu me eh, kojas otsustasime, kas sellega on probleem lahendatud? ei. kui ma vaatasin seda arvamuse teemat ja siin arvasin, et terviklik rändekäsitlus tähendab mitte ainult sisemist, vaid ka välimist mõned. see on libe arvamus, see ei ole väliskomisjoni arvamus, siin korratakse seda, et on aluspõhjused, kõik seda peab ja siis mainitakse ükshaaval äh, segaduses vaesus, ebastabiilsus, sõdad äh,, Äh, äh, äh, tagasikiusamine vastavalt ÜRO andmetele, selle põhjusel on viiskümmend miljonit pagulast ja mitte ainult Süüriast ja tõeline põhjus on selles, et kuna pagulaslaagrites on neli miljonit, siis Euroopa Liit ei ole peaaegu mitte midagi teinud. kui ta oleks osutanud sama palju abi nagu Ukrainale võrreldes ÜRO normidega, ma ei tea täpseid arvandmeid, siis see oli ainult üks kolmandik ja nüüd me oleme üles ärganud ja me teame, et Türgis, Jordaanias, Liibanonis on olukord kohutavaks muutunud. ja nüüd me oleme kokku lugenud, et meil on vaja neli miljardit. aga rong on juba läinud seega ma leian, et aluspõhjaste määratlus väliskomisjoni seisukohalt, välistegevuse seisukohalt on valesti panda, paika pandud see ei diagnoosi õigest olukorda. aluspõhjuseks on sõda. ja teiseks äh, Euroopa tegevusetus neli aastat ja kõhklused, punaste joonetamised ja see äh, julgeolekuvaakum, mis loodi, on viinud selleni, et Assad ja Süüria on muutumas Venemaa protektoraadiks. mõned nimetavad seda uus Venem-, Süüriaks ja suurendatakse sõjalist kohalolekut, mis välistab igasuguse julgeolekupoliitika lahendused, olgu see siis Ameerika või Euroopa pakendatud lahendus või ühislahendus. ja ebastabiilsusega, rääkides ebastabiilsusel on omad seosed ja on igati põhjendatud kahtlused, et Venemaa on üles ehitanud seda sõjalist jõudu, et kaitsta äh, sadati, et teda kaitsta või kasutada tema sõjalist kohalolekut Süürias, et kasutada seda äh, äh, nii-öelda hoovana tegevuseks, tegevuseks Ukrainas. see destabiliseerimise aspekt, arvestades geopoliitilist äh, vaatenurka ja seda ma oleks oodanud väliskomisjoni seisukohast ja arvamusest ja mitte üle kordamist, äh, mida on korduvalt juba öeldud meie komisjonis, meie maja, kojas ja libekomisjonis. me peame rõhutama sellele, et on loodud ebastabiilne olukord ja Euroopa Liidu ümbritseb nüüd tulemüür idast ja lõunast ja me ei ole üles näidanud ega kasutanud meie välis- ja julgeolekupoliitika vahendeid ja meie ühise kaitsepoliitika vahendeid, me oleme piirdunud sõnadega ja see arvamus tuleks ümber kirjutada, et sellest kujuneks mitte libe arvamus, vaid väliskomisjoni arvamus, suur tänu. Um, oh, jah, me oleme kõik ära kuulanud aga endiselt ma arvan, et see on küsimus, mis nõuab terviklikku lähenemisviisi. jah, äh, see ei ole küsimus selles, et üks või teine riik osaleb, kes on väga suure koorma all. see ei ole vastuvõetav. solidaarsus on kahesuunaline tänav ja me ei saa siin asja lihtsustada. sellised arutelud ei ole üheski riigis äh, meelepärased, äh, kerged. Äh, nii et seda koormat peame me tõesti kõik üheskoos kandma. ja ma tänan jah, et siin taotletakse terviklikku lähenemisviisi. ja tähtis on põhjustega tegeleda, algpõhjustega tegeleda aga ma leian ka, et mis äh, puudutab sellise äh, teist võõraste kätega sõjapidamine Iraagis ja Süürias, et sellel tuleb lõpp teha. piirkondlikud jõud seal äh, kasutavad religiooni, šiiitide ja sunniitide vastuolusid, ükskõik siis Riadist või Teheranist õhutatuna Äh, ja äh, veel Türgi roll kõiges selles. jah, äh, me ei lahenda seda kõike, kui ei ole selles piirkonnas koostööd Euroopa Liidul, ameeriklaste ja Venemaaga. ja tähtis on, et Euroopa Liit siis oleks, esineks ühel häälel ja võib-olla lähipäevadel ÜRO-s midagi liigub edasi. ja öö, öö, Iraani küsimuses ka ilma Venemaata midagi ei toimunud, me peame õppima eh, toimunust. Eh, jah, maailma eh, suurjõud ja julgeolekunõukogu liikmed peavad olema üksmeelsed ja mul oli diskussioon ameeriklastega, üks ameeriklane, prantslane ja venelane olime koos ja äh, oli selge, et Ukraina küsimuses käiakse Venemaaga karmilt ümber, aga samas teises piirkondades, teistes küsimustes me peame tegema Venemaaga koostööd, sest muud võimalust ei ole, sest see on vajalik rahu nimel selles piirkonnas. ja Iraanis ju, Iraani puhul toimus nii ja mul näib, et venelased mõistavad seda. jah, venelased ta on ISISe pärast väga mures Kaukaasia piirkonnas. ja sama palju kardavad nad ISIS-t seal kui meie. ja äh, tähtis on, et me ei annaks järele Ukraina küsimuses. Äh, jah, äh, rahvusvahelist õigust tuleb seal Venemaal austada, teistmoodi ei lähe aga me peame diferentseerima oma välispoliitika, vastasel korral meil on suured probleemid, nii et ma loodan, et midagi hakkab toimuma. Venemaa suhtumine Süürias on muutunud. jah, mõistlik kui veel ISIS-t ei olnud, siis jah, mõistlikud vabadusvõitlejad, kes võitlesid äh, Assaadi vastu, siis pälvisid meie toetuse, aga praegu on olukord muutunud. nii et me ei pea nüüd otsima süüdlasi, kes millise vea tegi, mis ajal, see on juba läinud, selja taha jäänud, seda me võime hiljem arutada, aga kõigepealt on vaja sõda lõpetada Äh, inimesed hukkuvad ja meie koormer on väga suureks läinud äh, pagulassurve tõttu. nii et ma tänan teid kõiki ja edu variraportööridele. Äh, ja vaadake siis ka neid viimaseid arenguid ja pange need sinna teksti sisse. ja me peame otsustama, millal me asjaga edasi tegeleme. viieteistkümnes oktoober on meil kohtumine ja selleks äh, ajaks tuleb esitada liibele muudatusettepanekud. viieteistkümnendaks äh, oktoobriks peab meie seisukoht olema ka lõplik, ega meil palju aega ei ole jäänud ja me peame mõtlema, kas me tegeleme sellega äkki Strasbourgis või on mõni teine lahendus. no we have the timing, we have to see when meil on vaja vaadata, millal me siin komisjonis hääletame kolmeteistkümnes on liiga äh, hilja, ei, siiski kolmeteistkümnes oktoober hääletus meie komisjonis ja siis on meil Strasbourgis veel võimalik seda teemat edasi arutada isekeskis. So, Mr. Berger is not here. härra Berger ei ole veel saabunud. ta ei ole veel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 ütles, et ta ei ole valmis kõiki eelarveridasid äh, kinnitama, nagu ta varem on teinud välise julgeolekupoliitika puhul. nii et me peaksime nüüd julgustama oma raportööri härra Predat, minge rääkige eelarvekomisjonis oma fraktsioonide esindajatega, jah, viimasel kahel aastal on vähenenud välisasjade eelarverida kogu aeg ja tänu sellele probleemid meil ongi nüüd tekkinud. ja me kuulsime, et Debre on eriti selle vastu, et rahastada Iraanis delegatsiooni, eh, bürood Iraanis. raportöör Debre eelarvekomisjonis ütles seda Äh, aga rääkige oma fraktsioonidega, rohelised, sotsiaaldemokraadid, varasemal ajal on seda teemat käsitlenud, me peame ser-, hoidma survet üleval ja see on seotud teiste aruteluga, mis meil oli härra Stevensoniga ja äh, äh, ja kui ta tõesti kuulub sellesse vastaliste rühma, siis ma saan aru, miks ta on selle delegatsiooni vastu. aga see ei tohiks olla põhjuseks, miks me ei ava Teheranis Euroopa Liidu bürood. asjad tuleb omavahel lahus hoida ja võib-olla äh, näidata üles aktiivsust oma fraktsioonides ja lahendada selle küsimuse sest eelarvekomisjonis toimub hääletus kahekümne kaheksandast kolmekümnenda septembrini. nii et on vaja sõpradega eelarvekomisjonis selle nädala jooksul asja arutada. härra Pantseri, Depre on liberaalide fraktsioonist või kust? varem oli ta Rahvaparteis, aga siis ta tegi niisuguse suure ringi oma poliitilises karjääris ja ma ei tea, kuhu ta nüüd on välja jõudnud. might be Alde. Alde, ne? Yeah, might be. Yeah, I think so. Yeah, Alde, yeah. So please, also our Alde people, perhaps. palun võib-olla ka äh, ALDE esindajad, äh, võtke ühendust oma kolleegidega fraktsioonis ja arutage seda küsimust, et see probleem lahendada. kas teil on küsimusi selle kohta? ei ole võib-olla äh, tuleks see kirja panna ka meie ühisarvamusena koosoleku protokolli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 jälle jätkame tööd. härra Berger, Miina direktor äh,, Iraani, Iraagi äh, e-, vastutav isik välis äh, as-, teenistusest on täna kohal ja räägib meile olukorrast Liibüas kuuleme Kaskeratis toimuvatest läbirääkimistest lähemalt. eile õhtul sõlmiti sealt tehing või kokkulepe, aga äh, siiski veel esindajate koda peab selle heaks kiitma. nii et äh, kuuleme võib-olla äh,, et kuidas see kõik ikkagi mitte ainult formaalseks ei jääks, vaid kõik ka, mis kokku lepiti, ellu viidaks nii et see on otsustava tähtsusega. ja samuti tähtis on, et EUNAFOR saaks tegutseda seal, võidelda piirkonnas inimkaubitsejate vastu. nii et ma arvan ka, et see on väga tähtis ka pagulaste teema kontekstis ja seondub kõige sellega, mis ma enne ütlesin. jah, Liibüat ei tohi ka üksi jätta ja peab ütlema, et meie vead on sellise olukorra tekitanud Liibüas praegu ja Bernardino Leon ja teised äh, on nüüd saavutanud tulemusi ja see on aluseks, et me saame seal piirkonnas paremini midagi ära teha, palun ma arvan, et te juhtisite õigesti tähelepanu sellele, et viimase kaheteist päeva jooksul on tehtud väga põhjalikult tööd. ma oleks tahtnud teile paremaid uudiseid tuua, et on kokkulepe, mis on kahepoolselt heaks kiidetud, kuid eelmisel nädal, eelmisel õhtul Bernardina ütles, et läbirääkimised ei ole veel lõppenud, välja arvatud ühe lisa suhtes, mis käsitleb äh, järgmise eesistuja nõukogu koosseisu. kuid ta ei ole saanud veel nõusolekut mõlemad osapooled, Bernardino on läbirääkimised lõpetanud, öeldes, et ÜRO kaugemale minna ei saa ja see on äh, kompromissettepanek ja äh, ta peab kuskil ka piiri tõmbama ja rõhutas, et läbirääkimised on kulgenud palju kauem, kui algselt kavandati kuid ta suhtus optimismiga, et osapooled lähevad tagasi oma koduriikidesse, arutavad need ettepanekud läbi selle nõukogu liikmete koosseisu kohta ja aktsepteerivad neid ilma täiendavate muudatustaotlusteta äh, selle dokumendi, nii nagu Bernardino selle eile õhtul esitas. üks kahtlus siiski jääb, et mõlemad osapooled eriti üks osapool tahab seda asjaga venitada kuni kahekümnenda oktoobrini, kui esindajate koja mandaat lõpeb, et äh, saavutada ähm, võrdne tase legitiimsuse seisukohast, kuid äh, mm, mõned üldise kongressi liikmed on avaldanud muret, kes ei osalenud läbirääkimistel, et võidakse teha täiendavaid ettepanekuid, kuid Bernardino neid ei aktsepteeri. tegevuskavas ja teekaart äh, nädala pärast tule, oodatakse ära vastused mõlemalt osapoolelt ja loodetavasti New Yorgis äh, üldassamblee raamides siis me ei tunnus, ei tohi unustada, et islamimaailmas on ees pühad Äh, suudetakse kokkulepe saavutada, no see on optimistlik stsenaarium, äh, nagu Bernardino mainis. see on nii palju siis, kui palju ma öelda te, saan teile edastada selle kokkuleppe ja erinevate lisade kohta. olukord koha peal, me teame, et julgeolekuolukord on halvenenud, Benghazi peale äh, kindral Hafta poolt sooritati rünnak, mis tõi omapoolne kaasa reaktsiooni Tripoliti ja hukkamõistu ÜRO poolt me seetõttu näeme, et kui kokkulepet ei saavutata, sellel põhjusel tekib oht, et pinged eskaleeruvad ja, ja et need kõvakäelised poliitikud lükkavad kõrvale teised poliitikud ja tekib oht, et riik lõheneb. et riik lõheneb selle pinge tõttu kaheks kui aga saavutatakse kokkulepe, siis teie küsisite, kui kiiresti on võimalik seda ellu viia ja mida Euroopa Liit saab oma poolt teha selle toetuseks, pidades silmas ka neid operatsioone EUNAFOR ja pagulastega seotud operatsioone Vahemerel, mida te mainisite. ma arvan, et selleks on vaja väga head mandaati, et rahvusvahelised ringkondade Äh, annaksid astmetele äh, sellise võimaluse äh, selle mandaadi elluviimiseks. Euroopa Liidu seisukohalt meil on valmis pakett umbes saja miljoni euro suurune, mida võiks käivitada väga kiiresti ja me loodame, et see aitab saavutada kohe vahetult tulemusi ka koha peal, kuid nagu alati, see sõltub kahest aspektist, kas meil on õiged läbirääkijad ja sõltub ka sellest, milline on julgeolekuolukord riigis. Äh, äh, me oleme kavandanud oma tööd, et alustada ka Tune-, Tunises meie sealse delegatsioonis, mis on üle kolinud Liibüast äh, Tunisesse ja ja väga paljudes Euroopa Liidu liikmedes, liikmesriikides on sinna saadetud esindajaid, töötajaid, kes aitavad praegu Ansmili koostada Äh, hädaolukorra tegevuskava, et osutada uutele ametivõimudele vajalikku abi, kui julgeolekuolukord seda võimaldab. ÜRO juhib rahvusvahelisi jõupingutusi ja koordineerib abi osutamist ja Euroopa Liidul on ka oluline roll kõikides nendes töörühmades, mida moodustatakse, et koordineerida tegevust Liibüa partneritega kõigis nendes valdkondades, kus me saame abi osutada ja kus seda vajatakse. ma ütlesin, et julgeolekuolukord lisaks eh, kindral Hatta poolt eh, läbi viidud rünnakule siiski on julgeolekuolukord läänes veidi paranenud. me näeme, et seal on mitmeid relva rahu kokkuleppeid saavutatud kuid jätkuvalt äh, oleme mures äh, riigi keskosa pärast ja Sitra linna ähm, ümbruse pärast, kus Gaddafi väed paiknevad. kui igasuguste islamistlike rühmituste äh, plaanid õnnestuvad, siis on kongressil ja riiki kohtul väga raske juhtida ja võimu hoida Liibüas, sest äh, idapiirkond on ülejäänud riigiga ühendatud ainult mõne asfaldi maant-, asfaldikattega maanteega, mis on äh, Gaddafi võitlejate kontrolli all nii palju siis poliitilise olukorda, paar sõna ka majandusolukorda. Äh, majandusolukord on samuti murettekitav, äh, Liibüa praegu äh, kulutab liiga palju nii toetustele kui ka palkadele ja äh, kasutab ära äh, murettekitaval määral oma sularahavarusid. me näeme, et on tulemas tõsine finants- ja pangakriis ja Süüria raha väärtus langeb mustal turul. nafta tootmine moodustab ainult ühe kolmandiku revolutsiooni eelsest perioodist ja, ja ja seetõttu on ka tõusnud ka teiste naftaeksportide riikide mööduva nafta hind saja kaheksakümne dollari äh, äh, barreli. ja kui poliitilist lahendust ei saavutata, kui võitlus jätkub, siis äh, kiirustatakse selle nimel, et haarata enda kätte naftatulu, mis on olnud aluseks Liibüa riigi eelarvele ja see õõnestab nii majandust kui ka keskpanga seisundit nii palju siis olukorra kohta koha peal ja äh, läbirääkimiste kohta me peame nüüd ära ootama nädala, sest vahepeal on islami pühad, kuni siis mõlemad osapooled äh, saavad uuesti kokku ja avaldavad oma nõusolekut või mittenõusolekut eile õhtul äh, sõlmitud kokkuleppe eelnõule, kuid samuti on oluline kokku leppida ka nõukogu liikmete nimekirjas. suur tänu! härra Pantseri, tänan, esimees. ilmselt me oleme äh, praegu jõudnud äh, ajahetkel äh, väga tundlikusse perioodi, kus me kõik peame hakkama täitma võetud kohustusi. arvestades seda, mida on välja pakutud ja mille üle on läbi rääkinud härra Bernardino. kui te vaatate selle nõukogu koosseisu, ja erinevate eh, kirjalike aspektide tõlgendust osapoolte peal. Need on rasked ajad, sest me peame veenma kõiki selles, et eh, Liibüa on praegu väga raskes olukorras, keerulises olukorras ja sellel saavad olema mitte ainult sisemised, vaid ka teise mõõtme tagajärjed iga Euroopale. ja ma arvan, et oleks väga kasulik, kui me saaksime öelda, et tegemist ei ole mitte ainult meiepoolse tegevuse piiramisega, et mõlemad osapooled seda ka nädala pärast mõistaksid ja kui härra Bernardinole tundub, et see, mis on välja pakutud, on see, mida on võimalik saavutada, siis me vajame ÜRO poolt sellepoolset avaldust, sellest oleks palju kasu ja me kutsuksime üles osapooli lepingut sõlmima kuid samas me peaks ütlema, et ÜRO peaks lähtuma sellest kokkuleppest oma resolutsiooni koostamisel. vastasel juhul tekib oht, kui me neid jõupingutusi ei tee, siis äh, üks kahest osapoolest äh,, härra Brokk või Tripoli, äh, viskavad lihtsalt kogu selle kokkuleppe aknast välja. ja seda silmas pidades me peame endale esitama küsimusi, mida meie äh, oma parlamentaarse diplomaatia abil saaksime teha äh, ja härra Bernardino Leon on palunud äh, ka parlamendilt abi, mis oleks kasulik dialoogi jaoks ja kõigi nende raskuste teadvustamisel Mm, ja võib-olla tuleks kaaluda ka kahe parlamendi vahelist kohtumist. sest vastasel juhul äh, kodusõda Liibüas süveneb ja terrorism kasvab ja see mõjutab ka rännet, mis tähendab seda, et me peame oma poolt panustama selle probleemi lahendusse Bien, quería poner, exponer una serie de puntos. Primero. jah, suur tänu. ma tahaksin paar kommentaari esitada, kõigepealt tahaksin, tahaksin Bernardino Leonile avaldada tunnustust selle võimatuna näiva ülesande lahendamise eest. Tripoli valitsused on superstruktuurid, mis tegelikult ei juhi oma riike Khalifa Hafta ei ole millegi muu juht peale omaenda äh, väejuht. ja Benghazi lahingutes äh, on suur vahe Tripoli valitsuse toet-, toetatavate islamistide vahel, nii et äh, see kokkulepe on äh, labürint, kus on võimatu teed leida, aga selles tekstis on üks positiivne asi. mingisugune rahvusliku ühtsuse valitsus saab äh, sekkuda õhupiirkonnas, need ei ole Liibüa fraktsioonid, need on äh, tegelikult äh, Araabia Liibüa rühmitus, et see kokkulepe on nii habras, et teised rahvarühmitused, tuareegid ja, ja teised jäävad välja, mitte ükski neist ei olnud kirjutis, sellepärast et need inimesed, keda toetatakse, tegelikult ei esinda lõunapoolset äh, piirkonda ja üks põhimõtteline asi on jäänud tähelepanu alt kõrvale, põhiseaduslik nõukogu, mis on moodustatud etnilistest araablastest Tubrukis ja Tripolis, välistab äh, Damasekid ja Tobud ja esimesel septembril tuhande üheksasaja kuuekümne üheksandal aastal on seda juba ühes äh, Liibüast pärit tekstis kirjeldatud, äh, Toomas tegi ta tubu. ning äh, kui saab, saavutatakse kokkulepe põhjapoolsete araablaste vahel, siis hakatakse neid lõunapoolseid rahvarühmitusi riigis diskrimineerima. ja veel üks põhimõtteline küsimus, radikalistlik islamism millega me hakkame silmitsi seisma. islamistlikud rühmitused äh, Malis põhja pool, Nigeris äh, ja ainsaks erandiks on kohalikud rühmitused, äh, mis soovivad välja jääda või jäetakse Araabia kokkuleppest väljapoole. kui tekib mingisugune fantaasiavalitsus Liibüas probleemid ei ole mitte ainult piiripiirkondades, katame siis äh, ida pool, lääne pool. Äh. Liibüa on ka lõuna poolt täiesti avatud, kui me paneme põhjapoolse osa kinni ja jätame lõunapoolse osa avatuks, siis äh, probleemid sellest ainult süvenevad. kui lõuna pool jäetakse Hispaanias äh, araabla, araabia tasandi kokkuleppest välja, siis äh, tekivad veelgi suuremad lõhed, kui varem on selles riigis olnud. Eh, suur tänu, esimees. härra Natsetsi äh, sõnavõtus on oma iva sees. ma arvan, et me peaksime tervitama seda tehtud tööd, mille abil nüüd püütakse Liibüasse stabiilsust luua, aga, aga mitte ainult siis, kui sellest, sellest süveneb sõjalise sekkumise tõenäosus, see ainult hullendaks konflikti. kui Bernardino käis siin veebruarikuus, siis ähm, me rääkisime, millised on meie seisukohad, äärmiselt kahju, et läbirääkimiste käigus Algeerias seda arvesse ei võetud läbirääkimised, mida tegelikult äh, ka Gaddafi tunnustas äh, võimaliku lahendusena, on äh, nüüd jõudnud selle absoluutse kaoseni, läbikukkunud riigid, kaos ja kõik see Prantsusmaa, Ameerika Ühendriigi, Suurbritannia, Kanada ja NATO jõudude peale surutud sõjalise sekkumise tõttu. väga huvitav Äh, oleks teada, mida täpselt öeldakse. kuid strateegiliselt ja poliitiliselt äh, ei ole siin mitte mingisugust järjepidevust ja tõenäoliselt toimub saja kaheksakümne kraadiline pööre, kui me hakkame läbirääkimisi pidama Iraani ja teiste riikidega. ma arvan, et äh, lõpuks me peame hakkama toetama Süüria valitsust selleks, et sellest kohutavast ohust vabaneda, jah. Hispaania vastuluure on koostanud raporti, et tegelikult äh, selle geograafilise äh, piirkonna puhul kolmene äh, jaotus ei ole mingisugune probleem ja võiks tegelikult leida lahendust sellele probleemile, meie põhimõtteliselt aga ei olnud, puudub lihtsalt piisav huvi lahenduse leidmiseks selles äh, geograafilises piirkonnas. Äh, meie tahaksime küll, et lahendus leiduks, äh, aga me peame tegema kõik, et, et probleem saaks üldise lahenduse, mitte pooliku lahenduse. I am, mm, I would be very happy to indeed embark. jah yeah mulle meeldiks, kui kasutataks tõesti parlamentaarset diplomaatiat, nagu siin Rabanseri võib-olla soovitas, aga parlamentaarne demo-, diplomaatia, miks, kuhu? Euroopa Liidu tegudes ja tegemata jätmistes Liibüas ei ole mitte mingisugust suunda. kes siis asju juhib? proua Mogherini, jah, tema juhib kõike seda, aga kes vastutab Liibüa teemal te tehtavate tegevuste eest? ärgem unustagem ümbritsevat äh, konteksti, praegu toimub seal põhimõtteliselt ülekantud sõda, me üritame selle eest silmi sulgeda ärge unustage seda, toimub põhimõtteliselt äh, sõda, Türgi, Katar äh, toetavad keda iganes seal, kes äh, Tripolis on, ja teiselt poolt siis Egiptus ja Saudi Araabia, kes toetavad Tobruki valitsust, nemad on väga suured jõud tegelikult, kes omavahel sõda peavad kas me kaasame nemad sellesse protsessi, kas meil on üldine strateegia või laseme neil lihtsalt äh, põhimõtteliselt üksteise kõrikarrale minna, kasutades äh, Liibüat äh, oma kaudse lahingutandrina. oluline ei ole mitte ainult põhi, põhja poole kaasamine, nagu härra Natt ütles siin, me tuleme teisigi asjaosalisi kaasama ja ma ei ole kindel, kas praeguse protsessi kaudu me seda saavutame nägin hiljutist avaldust äh, protsessi viimasest, viimase aja arengust. Bernardino juhtimisel räägiti sajast äh, miljonist, mille abil Euroopa Liit on valmis äh, toetama seda ja teist. ma arvan, et raha ei ole Liibüas kõige suurem probleem, see muidugi võib kujuneda probleemiks, aga asjaolu on see, et me ei ole valmis mitte mingisuguse asja puhul äh, äh, kohustusi enda peale võtma pärast Gaddafi läbikukkumist lihtsalt kõik varises kokku. me ei peaks siin kogu aeg kaks sammu, üks samm ettepoole, kaks sammu tahapoole tegema. kas me toetame härra Aftari? kui ma õigesti aru sain, kõik ütlevad, et ta on äh, sõjakurjategija hoolimata sellest, et äh, kohalik valitsus on muutnud äh, relvavägede, relvajõudude äh, juhiks. ja kas tõesti takistati peaministril lennukile minemast? ja kuidas oli nende Türgi relvadega, mis olid teel Liibüa poole, kas selle kohta on midagi öelnud, kas Venemaal on midagi öeldud äh, selle laeva kohta, äh, millega naftat äh, smuugeldati? Need on küsimused, millele peaksime leidma vastuseid. me oleme hoid-, ma olen hoidnud silma peal ja mingisugust strateegilist konkreetset suunda ei ole peale Bernardino toetamise. Bernardino hüppab paremale ja vasakule, aga, aga kas me saame endale sellist lähenemist lubada? ISIS ja terroristlikud, muud terrorismiallikad on põhjuseks ka meie pagulaste voogudele. ja sellise lähenemise puudumisega tekib ka tõeline oht meie enda julgeolekule. Uh, suur tänu, härra Brock, tegemist on sellise kaudse sõjaga, väga kummalise sõjaga Saudi Araabia ühelt poolt äh, salafistide kodu, äh, islamlaste inspiratsiooniallikas Egiptus ja siis äh, Tripoli valitsus, äh, keda toetavad Katar ja nii edasi ja nii edasi, kogu see olukord on äärmiselt keeruline ja, ja raskesti mõistetav. aga mina arvan, et põhimõtteliselt ISIS on siin äh, Äh, kõige hullem äh, tegija Al-Qaeda, tema kõrval tundub lausa Leedu kutsikas. aga minu küsimus äh, härra Kuusu, tal oli osaliselt õigus, tõesti lääne sekkumine, sõjaline sekkumine oli kõige selle alguseks ja me kõik lootsime, et me lihtsalt vabaneme julmast diktaatorist ning Araabia kevade vaimus loome me demokraatia, eksisime paraku. aga härra Kuusso, kui teie oleksite olnud valitsuses, mida teie erakond oleks teinud, pidades silmas seda, et härra Gaddafi avalikult lubas tappa ära kõik Benghazi naised ja lapsed, kui tal lubatakse sinna äh, piirkonda tulla? Äh, ma arvan, et sellistes tingimustes otsustati sõjalise sekkumise kasuks, kui ma õigesti mäletan like to tell you that the minister tahaksin öelda, et siseministrid jõudsid kompromissini äh, kvalifitseeritud häälteenamusega rändeküsimuses. toimus hääletus, vastu hääletasid Ungari, Slovakkia, Tšehhi ja Rumeenia. nõukogu on otsustanud enamusega saja kahekümne tuhande ümberpaigutamise küsimuse üle. Äh, enamus toetas seda ettepanekut, Ungaris, Slovakkia, Tšehhi ja Rumeenia hääletasid vastu hmm?. Well, that's another story, we will see how the division will be. ega see mingisugune lugu siin ei ole, eks siis näis, kuidas äh, seda läheb, aga mõnikord äh, hääletus enamusega nõutakse kohustuva side, siduva lahenduseni, aga ma ei tea täpselt, kuidas seda jaotust positiivselt kujundatakse praegusel hetkel, aga nüüd on hääletus toimunud ja kui ma õigesti aru saan, siis Ühendkuningriik ei hääletanud ka vastu. jäi tõenäoliselt erapooletuks, aga ma ei ole päris kindel. Finland, Finland abstained. Soome jäi erapooletuks I do not know I have justice result, just uh, Mr Gala showed it just it was. ma ei tea täpselt, kas plaani muudeti, härra Kaaler äh, näitas mulle internetis seda, aga, aga ma üksikasjadega kursis ei ole. tõenäoliselt äh, arvud ei ole otsuses endas, äh, vaid arvud on kirjas lisades, see on üks võib-olla praktilisi lahendusteid. jah, nii palju siis sellest, aga nüüd siis oleme jälle suure tähtsa sammu edasi jõudnud ja ehk siis parlament peab, ka parlamendiga konsulteeritakse alalise ümberjaotusmehhanismi äh, teemadel tavalise seadusandliku tavamenetluse raames. härra Berger, palun. vastutustundlik mees, keda meil siin vaja on. suur tänu selle auavalduse eest, härra esimees. suur tänu kõikide kommentaaride eest, ma arvan, et see avaldus, et äh, oleme väga äh, keerulisse punkti jõudnud, väga haprasse, äh, hapra tasakaalu saavutanud, see on väga õige kirjeldus on ja samuti mitte-araabia rahvastiku kaasamine kokkuleppesse on väga oluline, teil on õigus, Bernardino Leon on teinud ära suurepärase töö, püüdes seda kokkulepet saavutada, jõuda sinna, kuhu me oleme tänaseks jõudnud, kui see kokkulepe on saavutatud ja valitsus on paigas, siis tekivad mitmed põhiseaduslikud küsimused, inimõigustega seotud küsimused, mille üle tuleb veel läbirääkimisi pidada ja küsimus, mille osas ma olen nõus proua Gomesiga, on see, et äh, raha ei ole kõige olulisem, eriti sellise riigi puhul nagu Liibüa, aga nagu ma mainisin varem, meie jaoks kõige suuremaks probleemiks on see, et meil oleksid äh, koostööpartnerid, kellega me saame koos teha, õiged koostööpartnerid, kes ka praktikas kohapeal asju suudavad ellu viia ja teiseks julgeolekuolukorda. tõesti, äh, kasutas erinevaid toetusvahendeid, erinevaid, siis me võime seda teha me tahtsime aasta tagasi aidata neid piiride haldamisega, saata koha peale missiooni äh, ja nüüd siis äh, saame seda tulevikus teha. Uh, siis äh, Venemaa kaasamine, Venemaaga koostöö tegemine, seda tuleb näha kindlasti UNAFOR-i ja teiste kontekstis teha. me oleme Venemaaga koostööd teinud nii et lõppkokkuvõttes tuleb öelda, et nüüd me peaksime andma sellele kokkuleppele ühe võimaluse, vaatama, kas mõlemad pooled on äh, nõus selle kokkuleppega ja siis äh, rahvusliku ühtsuse valitsus, äh, siis saab seda, sellise valitsuse moodustada ja saame hakata tõstatama kõik, tõstatada kõiki neid küsimusi, mida te siin mainisite, suur tänu, härra esimees. Lo que he dicho estoy absolutamente conforme como filosofía Susanna, ma olen täielikult nõus selle avalduse äh, alustega, aga kui me lähtume sellest äh, filosoofiast äh, ja samas vaatame, milline on reaalsus Liibüas, siis selline lähenemine toimub, ma olen nõus selle mõtlemise kui sellisega või mõtteviisi kui sellisega. aga sellised kehtivad või need pädevad partnerid Liibüas, jah, poliitikud tegelikult esindavad üha vähemaid inimesi tegelikult ja jõud on noorte käes, kellel on relvad ja relvadega saavad nad raha ja naftat. nafta on just nimelt sõjaliste rühmituste kätel, nafta välja, kätes naftaväljadel, morsu äh, nafta näiteks seda kontrollivad teatavad Araabia elustatud rühmitad, rühmitused ähm, äh, ja nii edasi, seega tuuakse sadamatesse Liibüa lähistel, mis on samuti selliste sõjaliste rühmituste kontrolli all, vaadake, mis me äh, punaste kmeelde puhul ähm, Kambodžas juhtus kummikaubandusega sõjalised äh, rühmitused, sõjavägi kontrollis kõike ja raha lihtsalt jagati siis omavahel rääkigem asjadest ikkagi õigete nimedega. meil on sellised näilised koostööpartnerid, aga nad ei, sellised koostööpartnerid ei ole tõelised rahvaesindajad ja tõsised probleemid lõuna pool, neid on ignoreeritud. kui me räägime piiride haldamisest Liibüas, siis ajab see mind lihtsalt hulluks, kõige olulisem piir Liibüas on see üüratu äh, lõunapoolne piir läbi Egiptuse, Tšaadist, Sudaanist äh, ja nii edasi, nii edasi äh, ja see piir on täiesti avatud igasugusele äh, smugeldamisele, relvasalakaubandusele, terrorismile, Boko Haramile ja nii edasi ja nii edasi. nii et palun äh, elage ometi reaalsuses, äh, mitte mingisuguses poliitilises äh, pilvelossis. kas on veel sõnasoove? kui ei, sellisel juhul on meie istung lõppenud kohtume jälle, millal? millal on meil järgmine? kohtumine kahekümne kaheksandal septembril on järgmine kohtumine, aitäh!